ja alustame äh, e-, punktidega üheksa ja kümme, mida me käsitleme ühiselt. Äh, nüüd punkt üheksa äh, puudutab määruse üks null kuus null kaldkirjas kakssada üheksa muutmist, mis puudutab reidi, reitinguagentuuride kohta ja järgmine päevakorrapunkt puudutab vabalt võõrandatavasse väärtpaberisse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid. tegemist on direktiiviga kaks tuhat üksteist kuuskümmend üks, mis puudutab muuhulgas ka alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tugevnemisega krediidireitingutele. ja kohe annaksingi sõna raportöörile härra Dominici, teil on sõna, palun aitäh. meie töökorralduse seisukohalt äh, tahaksin äh, teada, kui palju ma saan kõneaega. ma tahaksin teha väga lühidalt, äh, vähemalt sissejuhatava osa, selleks et kolleegid saaksid kõnelda, et ma saaksin ära kuulata nende seisukohad ning seejärel tahaksin äh, pärast saada endale natuke rohkem kõneaega, et põhjalikke vastuseid anda. nii et, et äkki te ütlete mulle, kui palju aega mul meil on kuni poole üheteistkümneni aega, et mõlemat raportit arustada, aga me peame äh, täpselt äh, pool üksteist lõpetama, sest nagu te teate, siis tuleb siia Ungari minister, niisiis kuni kümme kolmekümneni et palju aega te tahate oma lõppmäär, äh, kuskil viis minutit. kuskil viis kuni seitse minutit, ütleme. Äh, ma olen kuulnud, et osades keeltes ei ole tõlget äh, palun pange mikrofon sisse. ma kuulin, et me arutame kahte teemat jah. aga me arutame neid ühiselt. me võtame need kaks raportit ühiselt. Bueno, comenzamos entonces. Tiene la palabra. Yo le garantizo, señor Domenici. Sellisel juhul annaksin eh, sõna raportöörile, aga eh, kakskümmend minutit kümme läbi annan raportöörile sõna tagasi. <laughs> nii et, et eh, nagu ma ütlesin, ma üritaksin teha väga lühidalt, sellepärast et mind huvitavad kolleegide seisukohad esitatud muudatusettepanekute osas ning äh, need äh, on leidnud käsitlemist ka selgitavas, selgituses, sest sisuline valik, milles meie ees seisab, on kas parlament on siin ainuüksi toetavas rollis või täiustame neid aspekte, mis komisjoni ettepanekus juba sees on ja parlament võib soovida ka esitada uusi ettepanekuid ja soovitusi. mina isiklikult leiaksin, et oleks õige ja kohane, kui me valiksime selle teise tee. nimelt me üritaksime lisada midagi komisjoni ettepanekule. Molto importante la discussione che noi possiamo fare. Noi abbiamo ja siis see arutelu mis äh, meil siin tõesti toimub, on väga oluline. meil juba on komisjonis sellel teemal mõttevahetus toimunud, meil toimus kohtumine ka variraportööridega Strasbourgis. ettepanekud, mille esitasin mina, on seetõttu üsna hästi tuntud ja ma võtaksin nad lühidalt kokku. kõigepealt tuleks ümber defineerida Äh, reitingu andmise tegevus, seda ei tuleks enam pidada kui arvamuseks, vaid kui teabeteeni-, teenuseks ning me peaksime pöörama tähelepanu ka riigivõla reitingutele, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu sellele põhimõttele, mis juba on komisjoni ettepanekus, nimelt tuleb äh, vähendada liigset äh, tuginemist välistele krediidireitingutele meil on vaja ka reitinguagentuuride täielikku sõltumatust selleks, et vältida huvide konflikte. nii äh, krediidi äh, reitinguagentuuride endi vahelistes suhetes ja ka äh, siis reitinguagentuuride ja nende poolt hinnatavate üksuste suhetes. me peame tagama ka parema konkurentsi. komisjoni ettepanekus on põhiseisukoht, et tuleb kasutada rotatsiooni põhimõtet. rakenduse aspektist on see üsna keeruline, aga äh, põhimõtteliselt võib seda toetada, samuti reitingu Äh, turu avamine ning äh, uute tulijate juurdepääsu soodustamine, eriti just väiksemate reitinguagentuuride turule tuleku soodustamine on samuti hea ning äh, samuti tuleb parandada reitingute kvaliteeti. ma tahaksin eelkõige rõhutada seda punkti, mis on seotud riigivõlaga ning äh, võimalusega keelata siis tellimata riigivõlareitingute avaldamist. samas peaks komisjon ka äh, määrama ametisse sõltumatu organi, mis siis äh, koostab Euroopa Liidu liikmesriikide reitinguid. loomulikult mõned nendest ettepanekutest, mis puudutavad muid aspekte, näiteks äh, turu avamist või äh, konkurentsi tõhustamist või siis seda eesmärki, äh, mis puudutab olukorra muutmist, need sisaldavad ka teatud kvantitatiivseid indikaatoreid, nagu näiteks turuosa või ristaktsia osaluse keelustamine, need on kõik sellised ähm, orienteerivad ettepanekud, aga samas on nad mõeldud arutelude avamiseks ja selleks, et me läheksime suunas, mille komisjon on juba paika pannud, aga lisaksime siis uusi ettepanekuid, nagu ma juba alguses ütlesin äh, tegemist oleks siis Euroopa Parlamendi poolt lisatud ettepanekutega. mina Äh, igatahes leian, et väga oluline on, et me siin komisjonis oma seisukohti võrdleme ja vastandame ja tahaksin juba praegu kolleege tänada, tahaksin tänada variraportööre, kellega me oleme teinud üsna palju olulist ja konstruktiivset tööd. ja sellega ma oma lühikese sissejuhatuse lõpetan ja annan kolleegidele võimaluse sõna võtta. aitäh, härra Dominici ja nüüd ma annaksin sõna edasi variraportööridele ja alustame härra Kozesiga. mina äh, võib-olla te peaksite äh, juba siin äh, võib-olla aja paika panema, sest mina olen selle poolt, et meil on arutelu ja ma tahaksin teada, kui palju me kõneaega saame. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma teen ettepaneku, et variraportöörid ei saa kõneaja piiri kohe hästi, viis minutit, niisiis viis minutit maksimaalselt variraportööridele, härra Koses äh,. hästi, ma siis liiga pikalt ei räägi äh,. kui tahate, ma saan ka kahe minutiga hakkama. kõigepealt äh, te teate, et mina olin kahe esimese teksti äh, raportööriks, ma pean silmas meie kaks, kahte esimest dokumenti krediidireitingu agentuuride kohta, mis me koostasime äh, ja tegemist oli siis esimese katsega neid ähm, asutusi reguleerida ja luua nende jaoks Euroopa tasandil mingi järelevalvesüsteem. mina äh, tahtsin vaadata just sellega, seda, et mis toimub pärast, äh, pärast selle teksti ellurakendamist ja ma pean tunnistama, et äh, inertsi on selles vallas väga palju Äh, need kolm peamist agentuuri, mida ajakirjanduses pidevalt äh, mainitakse, said alles kahe, kolmekümnendal oktoobril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal loa, kuigi nad taotlesid seda luba juba kahe tuhande kümnenda aasta septembris ning see tekst, mis praegu jõus on, ei ole tegelikult korralikult ellu rakendatud ning tegelikku järelevalvet ei ole toimunud, sellepärast et kuna luba anti alles novembri alguses, äh, siis on kõigepealt vaja aega, et vaadata, kas agentuurid täidavad neid kriteeriumeid, mis nad endale omaenda dokumentides olid seadnud. nii et, et ma arvan, et me peame olema realistid, me ei tohiks äh, reguleerida sellisel viisil, mis, äh, mida ei ole võimalik tegelikult ellu rakendada. ma arvan, et see inerts äh, valitseb igal, igal suunal ehm, erinevused tegelikult ei ole eriti paljudes asjades üksmeelel, aga nad on üksmeelses selles osas asjad, et tõesti ei edene. ja mis puudutab krediidireitingu agentuure, siis ehm, võib-olla ühe, võib-olla me liiga palju tõesti tugineme nendele reitingutele pankade ja kindlustusettevõtete reguleerimisel ja nagu kui me need tekstid nüüd natuke paremaks teeme, me lisame siia midagi uut me siin räägime kogu aeg, et me peame agentuuridest lahti saama ja samas räägime sellest, kuidas me neid kasutada saaksime. Ähm, ma arvan, et me peaksime sellise skisofreenilise lähenemise lõpetama, kui me oleme selle probleemi äh, lahendanud selle probleemi, et me liialt tugineme nendele reitinguagentuuridele, tegelikult on suurem osa probleemist lahendatud nüüd äh, ma kuulsin, et siin öeldi, et sellised tellimata reitingud tuleb ära keelata, aga minu arvates see ei ole äh, äh, realistlik, sellepärast et me saame igasuguseid reitinguid. mind näiteks ka hinnatakse kogu aeg, kui ma midagi teen. sellepärast, et kui ei ole ametlikku reitingut, siis ikka on mingi põrandaalune reiting nii et, et äh, see ei lahenda meie probleemi. ma arvan, et äh, oma töös me peaksime tuginema nendele õigusaktidele, mis meil on. mis puudutab esmat nüüd, ma arvan, et siin on üks äh, suur oht, et me järk-järgult õõnestame esmat esma ei ole eriti, esma ei ole olnud eriti meele järgi ei liikmesriikidele ega reitinguagentuuridele. parlament soovis seda asutust ja me andsime esmale piisavalt palju volitusi. ja kui me jõuame nüüd sektoripõhiste äh, õigusaktidele, siis me tegelikult lammutame esma volit-, võtame esmalt vosi-, volitusi ära ja õõnestame tema tegutsemisvõimalusi mis puudutab turuosa kontsentratsiooni, siis ma arvan, et siin on võimalik ka lahendusi leida, aga kõige olulisem on hoolitseda selle eest, et reitingud on infoteenus ja mitte midagi rohkemat. et äh, finantsturul osalejad kasutavad neid reitinguid lihtsalt info saamiseks. ma teen ettepaneku, ma arvan, et võiks öelda, et liikmesriigide reitingud äh, tuleks esitada kindlal kuupäeval vastavalt paika pandud ajakavale ja et väljaspool neid kindlaid äh, kuupäevi reitinguid muuta ei või loomulikult, kui juhtub midagi täiesti ootamatut, võib-olla siis võib teha erandi, aga ei saa lubada sellist olukorda, et iga päev, iga paari tunni järel krediidireitingu agentuurid muudavad oma reitinguid. sest et äh, näiteks äh, kui Prantsusmaa reitingut alandati, siis äh, ime, imelikul kombel õnnestus Prantsusmaal raha saada laenust odavamalt kui siis, kui tal oli kolm A reiting aitäh, härra Koses. ALDE fraktsiooni nimel härra Ole Schmidt võtab sõna Fari raportööri asemel ja teil on viis äh, minutit. ma asendan härra Klintsi ja seetõttu ma pean rääkima seetõttu paljuke Äh, aeglasemalt, ta on Aasias, härra Dominici, ta tahab teid tänada teie raporti eest ning äh, nende arutelude eest, mis meil siin juba on toimunud. härra Klints tahaks äh, juhtida tähelepanu ka krediidireitingu agentuuride konkreetsetele nõrkustele ning äh, oma raportis, nagu ta enda, iseenda raportis, nagu me kõik mälet-, äh, ütles ta, et kui turul osalejad liigselt tuginevad reitinguagentuuridele, on, siis see on halb, samuti see, et selles struktuuris puudub praegu konkurents, läbipaistvus ja aruandekohustus on väga väike ja mingit tsiviilvastutust ei ole ning ähm, kõik äh, need probleemid on mainitud ka komisjoni määruses, aga härra Klensil on ka veel mõningaid muid märkusi ja ta tahaks alustada positiivsetest asjadest. ta tervitab seda, et raportöör tahab ähm, vähendada liigset tuginemist krediidireitingutele samuti seda, et äh, aktsionäride struktuurile on esitatud uued nõudmised, kuigi siin vallas äh, mõned üksikasjad tuleks veel hoolikalt läbi vaadata. proportsionaalsuspõhimõtte kasutusele võtmine väikeste krediidireitingu agentuuride puhul ning äh, jälle tahaks kehtestada reegleid, mis puudutavad ettevõtete ühinemist näiteks kümneks aastaks küsimus on aga selles, et kas see dokument on nüüd õige koht, kus seda teemat käsitleda ja kas see ajapiirang ei peaks olema, et ajapiirangut ei tohiks äkki olla ning äh, nüüd äh, järgmised asjad vajaksid härra Klintsi arvates muutmist. Äh, konkurentsi suurendamine, jah, härra Klints on selle poolt, et et seda äh, tehakse, aga see turuosa piiramine, piiramise mõte talle ei meeldi. nüüd see, et äh, need äh, tellimatud riigireitingud keelatakse, siin ei, ta ei näe ka mingit mõtet selles ning mis puudutab neid nagu, lepingute kehtetuks tunnistamist, kui reitingud muutuvad, siis selles osas on tal ka reservatsioone ning samuti tahaks ta, et kustutatakse rotatsiooni põhimõte, mis on välja pakutud ja samuti tahaks ta, et selgitataks sõnad, sõnastust, mis puudutab selle metodoloogia autoriseerimist esmapoolt. raportöör ei ole käsitlenud kinnitamise ja, ja lihtsuse ja ekvivalentsuse küsimusi, aga see on samuti oluline ning lõpetuseks härra Klints, äh, härra, härra Klints saadab teile Aasiast terviseid ning äh, loodab härra Tomitši, et meil toimub siin konstruktiivne dialoog. Äh, nii et, et suur aitäh! Äh, palju tänu! ja eriti tänan teid selle eest, et te rääkisite nii lühidalt. ja nüüd saab sõna härra Fox, variraportöör ning seejärel härra Portas. pärast rohelisi saate sõna teie. aga nüüd äh, härra Fox äh, maksimaalselt viieks minutiks. aitäh, esimees, äh, kõigepealt palju tänu härra Domanicile tehtud töö eest, minu fraktsioon toetab teie jõupingutusi suurendamaks läbipaistvust turul ning toetama ka ettepanekuid vähendada liigset sõltuvust reitinguagentuuride reitingu, reitinguagentuuride poolt. samas toon välja selle äh, paradoksi, mis siin on välja toodud, kui me ähm, räägime kõigest sellest, miks me siis räägime samas äh, kõikidest nendest meetmetest, mis pigem äh, suurendab sõltuvust reitinguagentuuride reitingutest, miks mitte käsitleda reitinguid kui lihtsalt teavet ja ei midagi muud tundub, et välja pakutud meetmed pigem tugevdavad reitinguagentuuride osa. nii nagu eelkõnelejad, näiteks härra äh, Schmidt, ma ei toeta mõtet äh, keelustada äh, tellimata riigivõlakirjade reitingud. mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides ei meeldi see, mida reitinguagentuurid ütlevad ja siis nad püüavad keelustada selle, see on rumalus, selline keeld äh, ei too kaasa midagi positiivset, vaid pigem toob kaasa destabiliseerumise. räägitakse uuest Euroopa ähm, avalikust reitinguagentuurist või, või fondist, ükskõik mis selle nimi siis ka ei oleks, mina ei näe midagi positiivset uue asutuse loomises, mille peale jälle läheb avaliku sektori raha. sellise agentuuri loomine kutsub üles kasutama seda reitingut lihtsalt eh, sellel põhjusel, et tegemist on nii-öelda avaliku sektori asutusega. Eh, mida siis soovitakse, kas soovitakse, et liigselt tuginetakse reitinguagentuuride reitingutel või mitte? soovitakse ju suurendada konkurentsi, tugevdada konkurentsivõimet ja kuidas siis saavutada seda väga eh, kiiduväärset eesmärki, kui luuakse agentuur, mis konkureerib sõltumatute agentuuridega ja palutakse kasutada siis seda ühte agentuuri. ja nüüd eh, tsiviilvastutuse sisseseadmine, kui selline nõue sisse seada, siis eh, pigem investorid tuginevad rohkem eh, sellele, mida reitinguagentuurid ütlevad ja suureneb turule sisenemise kulu Standard Poor's, Moody's ja Fitch suudavad palju paremini maksta ära need vajaminevad kindlustusmaksed selleks, et ennast kaitsta võimalike äh, kaebuste eest ja tsiviilvastutuse eest, äh, kui, kui ükskõik milline uus turule tulija, siis rotatsiooni põhimõte, ka siin on mul äh, teatud kahtlusi. Need väiksed agentuurid, kes töötavad eh, nišiturgudel, kuidas eh, nemad saaksid seda rotatsiooni korraldada, kuhu nemad siis liiguvad? ja kui eh, ma kujutan ette, et te soovite võib-olla siis rotatsiooni suurte tegijate vahel. konkurentsi suurendamine on tõesti väga kiiduväärt ettepaneku eesmärk ja seetõttu me peame väga tähelepanelikult kaaluma, kuidas seda saavutada. Ehm, möönan, et mulle ei meeldi rotatsioon mitte ainult seetõttu, et see piirab äh, nii-öelda lepinguvabadust, vaid äh, me peaksime mõtlema siiski, kuidas asju paremini korraldada, võib-olla on muid võimalusi, kuidas konkurentsi suurendada, härra Domenici. võib-olla on võimalik seda saavutada äh, sellisel viisil, et näiteks pank või võlakirja väljastaja peab võtma mitu reitingut ja et näiteks osa reitingutest peab tulema väiksematelt eh, reitinguagentuuridelt, kelle käes on vähem kui ütleme, viisteist või kakskümmend protsenti turust. E-, et, et ei kasutata ainult eh, Moody's Standard and Poor'si näiteks, vaid et eh, tehakse, kehtestatakse nõue kasutada väiks-, ka väiksemate reitinguagentuuride reitinguid Eh, mina kaasaksin suuremad reitinguagentuurid ja küsiksin nende käest, kuidas oleks eh, kõige paremal võimalikul moel võimalik eh, konkurentsi suurendada. suure tõenäosusega nad loomulikult ise ei soovi konkurentsi suurendada, aga kui nad oma ettepanekuid välja ei paku, siis nad peavad leppima sellega, mida komisjon välja pakub. seega me võiksime pöörduda nende poole ja küsida nende käest nende arvamust, kuidas konkurentsi suurendada ja nüüd siis veel äh, kolmandate riikide reitingud. Äh, praegu paljudes kolmandates riikides, jurisdiktsioonides tehakse muudatusi äh, nõuetes reitinguagentuuride osas ning CRX kolme nõude, näiteks kohustuslik rotatsioon, tsiviilvastutuse kord, viivitaksid veelgi enam seda protsessi ja seetõttu me peaksime äh, parlamendis siin tõmbama pidurit eh, liigsele reguleerimisele, sest eh, niipea, kui mingi regulatsioon jõustub, hakkab komisjon jälle nii-öelda tegema tööd selles suunas, et midagi muud veel täiendavalt juurde mõelda. aitäh minu poolt, aitäh ka teile eh, väga kena oli, et härra Smith ei kasutanud oma kõneaega ära, et te saite pikemalt rääkida, aga nüüd saab roheliste nimel sõna härra Canfan. Euh, aitäh. mina tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida alguses ütles härra Gosses. ta ütles, et meil ei peaks olema sellist määrust, mis on liigselt koormav reitinguagentuuridele meil tuleb vaadata mm, ülemäärase mm, eelarve puudujäägi olukorda osades riikides, me peame jõudma kokkuleppele, aga kui me kõik välja jätame, siis ka ei ole asi õige, me ei taha loomulikult e, liigselt piirata riike. ja sellega ma nõustun, see määrus ei tohi olla liiga üksikasjalik, liiga ettekirjutav, nii et siin me peame olema ettevaatlikud reitinguagentuuride osas ma usun, et äh, me oleme kõik ähm, ühel meelel, et meil on vaja vähendada turgude sõltuvust reitinguagentuuridest. Äh, seega nõustun sellega, mida ütles härra Kosees. see on ka meie üks prioriteetidest, äh, millest me oleme lähtunud muudatusettepanekute tegemisel, mm, eurofondide kasutuselevõtt ja, ja kõik see, mis puudutab alternatiivset mitte investeerimisfondide valitsejaid, neid puudutavaid ettepanekuid, siin me peame hea seisma selle eest, et ei oleks nendel liigset sõltuvust reitinguagentuuridest, et nad peavad hakkama müüma niipea, kui nii-öelda reiting, nende reitingut alandatakse. mina ei ole eh, nii-öelda eh, CRD küsimuses üks läbirääkijatest, aga, aga selge on see, et ka siinkohal me peame eh, kapitali adekvaatsuse eh, eeskirju arvesse võtma. nii et, et eh, kõik need sammud, millega me vähendame sõltuvust reitinguagentuuridest, on kindlasti väga head. jah, vähem sõltuvust ja me peaksime püüdma piirata mm, ka nii-öelda neid hetki, mil reitinguagentuuridel on võimalus eh, alandada eh, riigireitinguid. me võiksime tõesti kokku leppida teatud tähtajad, millal reitinguagentuuridel on eh, õigus riigireitinguid väljastada, välja arvatud loomulikult olukorras, kus on toimunud mingid erakordsed sündmused. sõltuvuse vähendamine reitinguagentuuridest siinkohal me räägime näiteks ähm, riikide reitingute ähm, ja väljavaadete alandamisest. Ähm, see on oluline investorite jaoks ja investorite jaoks on oluline ka teada seda, et kas äh, mingi riik või mingi ettevõte on maksujõuetusega silmitsi, on see oht Mm, see on oluline informatsioon, aga ei tohi tekitada olukorda, kus äh, arvatakse, et äh, teatud äh, reitingu saamisel tekib kohustus müüa varasid. nii et meil on vaja objektiivset hinnangut, millega hinnatakse võimalikku maksejõuetust, see on investorite jaoks oluline informatsioon ja selline olukord võimaldaks nii-öelda depolitiseerida olukorda, tagades samas äh, teabe kvaliteedi. teabe kvaliteedi tagamine, usaldusväärsus on, on loomulikult ääretult tähtis, aga see on hoopis teine küsimus. kõik peavad teadma, äh, milline on olukord, äh, agentuurid kasutavad oma analüüsil teada-tuntud indikaatoreid ja, ja nad annavad välja ka hoiatusi, nagu näiteks Euroopa Keskpank annab välja hoiu-, hoiatusi, on ähm, nii-öelda väga õige, kui ta kritiseerib näiteks kokkuhoiumeetmeid, äh, oodatakse paindlikkust turgudelt, aga kas agentuurid peavad siis välja andma selliseid hoiatusi või andma nõu näiteks tööturu küsimustes, ma ei usu, et see oleks õige. seetõttu me peame hea seisma selle eest, et agentuurid teeksid oma tööd korralikult aga, aga mis see nende töö on, selle me peaksime määratlema. ja nüüd mul on veel jäänud paar hetke kõneaega ja tahaksin need pühendada muudatusettepanekutele, mis on seotud keskkonna aspekt, aspekti ähm, kaasamisele. Äh, näiteks ähm, tuumaenergia aspekt. Äh, ma olen pöördunud näiteks Standard and Poor'si poole ja, ja küsinud, kuidas te nii-öelda sellise küsimusega, eh, kuidas te seda ohtu näiteks arvesse võtate. Eh, Jaapanis on see väga tõsine oht invest-, investoritele, aga ma vastust ei saanud, ma vastust ei saanud, kuidas näiteks võetakse arvesse tuumaohtu. tänasel päeval see on teema, Äh, mille osas on täielik vaikus, äh, aga ma arvan, et äh, ka seda aspekti peaks arvestama. ma ei palu siin kõikide mudelite harmoneerimist, aga ma arvan, et see on üks aspekt, mida tuleks arvesse võtta. ja nüüd selle nii-öelda sihtasutuse küsimus, parlamendil on olemas Wolf Klintsi raport millest me täna küll ei räägi, aga ma arvan, et me peaksime jääma seal väljendatud seisukoha juurde, me peaksime üheskoos esitama muudatusettepanekuid, mis võimaldab meil täpselt eh, kirja panna need üksikasjad, eh, mis puudutavad seda Euroopa nii-öelda loodavat agentuuri. aitäh, härra Kanfan, ja nüüd saab sõna variraportöör, kuue variraportöör, härra Portas, palun, viis minutit on teil kõneaega aitäh, esimees. agentuuride küsimus ning äh, nii-öelda tõenäosus mudeli küsimus, need on sellised küsimused, äh, mille puhul äh, ei ole võimalik inertsi tõttu vastust leida ja mulle tundub, et siin arutelu käigus täna on kõlanud nii head kui halvad argumendid, aga kui arvestada seda inertsi, mis äh, me praegu, mida me praegu näeme, äh, millest rääkis äh, härra Kosees, siis see on üks osa teemadest, mida me peaksime arutama. siin on tehtud terve rida ettepanekuid raportööri poolt ja ma usun, et äh, nende eesmärk on loomulikult äh, tõhustada, parandada pakutavat äh, teenust ja seda edasi arendada näiteks uude finan-, uute finantseerimisvahendite kasutusele võtmine, monopolide lõhkumine, konkurentsi suurendamine on kõik sellised ettepanekud, mis on väga teretulnud ja ka agentuuride ähm, töö kvaliteedi suurendamine on kindlasti väga tänuväärne. kõik need ettepanekud eh, seega liiguvad õiges suunas ja oleks väga hea, kui me jõuaksime nende osas kokkuleppele, saavutaksime kompromissi. Need on sellised ettepanekud, mis ei õõnesta mitte mingil moel öö, ehm, selle valdkonna tegevust, vaid pigem äh, nii-öelda tervendab äh, keskkonda, milles see tegevus toimub. aga nüüd äh, vastuolulisemate küsimuste juurde, mis puudutab riigivõlakirju ja tellimata riigivõlakirju, nendele antavaid reitinguid, me räägime sellest teemast täna seetõttu, et mõningate riigivõlakirjade reitingud et äh, nendele antavad reitingud äh, on omanud äh, täiesti hävitavat mõju ja seda seetõttu, et nendest reitingutest anti meedias teada täiesti kontrollimatult. rahvapartei ja härra Gosees on väitnud, et mõningatel juhtudel tuleks riigile pakkuda õiguslikku kaitset ja, ja selliseid reitinguid ei tohi avalikustada olukorras, kus riigid on võetud sellise õigusliku kaitse alla. minu arvates on tegemist väga huvitava mõttega, mis loomulikult omakorda tõstatab terve rea täiendavaid küsimusi, sest, sest põhimõtteliselt me püüame ju mm, kaitsta maja, mis juba põleb, aga me peaksime pigem pöörama tähelepanu sellele, et maja ei süttikski. seega siin on äh, nii-öelda põhjuste ja tagajärgede küsimus mängus ja seetõttu tuleb täpselt sedasama küsimust äh, esitada ka siinkohal. nimelt meil tuleb äh, ennetavalt tegutseda, probleem juba eos lämmatama, mitte siis, kui maja juba põleb. ja seetõttu Pascal Canfani küsimus äh, võimaluste kohta on väga õigustatud. samas mul on kahtlusi, kas eh, nii-öelda eh, praktikas eh, ka, ka nii hästi toimib. mõtleme kas või Portugali peale, minu koduriigi peal, kus maksejõuetuse tõenäosus on ütleme kuuskümmend viis protsenti ja, ja, ja, ja mis, mida see head kaasa tooks, kus, kui näiteks öeldakse, et et reiting on BB miinus või mis iga, mis iganes, aga maksejõuetuse tõenäosus eile oli kuuskümmend kaheksa protsenti, täna kuuskümmend viis protsenti, ehk et täna on olukord parem. mis on, mis sellest head oleks ja kas oleks eh, parem, kui öeldakse, räägitakse Kreekast ja öeldakse, et maksejõuetuse tõenäosus on üheksakümmend kaheksa protsenti, mida see endast, eh, eh, mida head see kaasa tooks, minul on küll selle osas kahtlusi nii et minu arvates ainus mõistlik äh, käitumine oleks see, et me ei anna riigivõlale reitinguid, äh, suveräänne äh, riigivõlakirjade puhul me peame nii-öelda lähtuma eetilistest kaalutlustest ja agentuurid ning investorid näevad riigi võlakirjades finantstoodet, aga maksumaksjad seda nii ei näe ja ei saagi näha ja seetõttu ei tohiks neile reitinguid anda ja sellega me lahendaksemegi eh, kriisi probleemi, võib esitada arvamusi, analüüse, aga mitte reitinguid ja ma rõhutan seda veel kord. see on ainus mõistlik eh, vastus eh, sellele probleemile siin kriisi käigus, ma kohe lõpetan. üks hetk nii et kui me olukorda ei muuda, siis kerkivad meie ette tohutud probleemid, tohutud probleemid, mille käigus me peame mõtlema selle peale, kuidas piirata mingeid reitinguid või reitinguid, mis on väljastatud. me püüame neid, nendele kehtestada mingeid piiranguid, aga see toimib ainult juhul, kui on kehtestatud väga selged õiguslikud karistused, vastasel korral see süsteem äh, tööle ei hakka. härra Portas, ma vabandan, aga teie kõneaeg on läbi ja nüüd saab sõna härra Jannok ja, ja proua Wikström, härra Kiigold, härra Feia ja nii edasi. seega järgmised sõnasoovijad. härra Vanok saab kolmeks minutiks sõna. aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust Leonardole suurepäraselt tehtud töö eest väga aktuaalsel päevakajalisel teemal. see raport toob välja kõik need erinevad probleemid, millega me tänasel päeval silmitsi seisame ja nende probleemide seas on eh, riigivõlakirjade reitingute protsükliline mõju ning äh, ka äh, nende reitinguagentuuride nii-öelda mm, monopoli staatuse küsimus on, on, on üks väga aktuaalne probleem, millele on raportis tähelepanu pööratud ja pakutud välja lahendusi. üheks lahenduseks, mis on välja pakutud, on, et on siis see, et meil oleks sõltumatu Euroopa reitinguagentuur, mis sõltumatult hindaks äh, Euroopas riigi võlakirju ning mõte on siis eh, kehtestada eeskirjad selleks, et vältida huvide konflikti ning keelustada eh, tellimata riigivõlakirjade reitingud. minule tundub see kõik eh, väga sürrealistlikuna. ja miks? Prantsusmaal on meil nii-öelda äh, väga valusaid mälestusi aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks. ehk põhimõtteliselt eh, siin eh, nagu antakse reiting eh, kohtunikule ja minu arvates ei ole see õige näiteks kui meil on nii-öelda see emitendi eh, mudel, emitent maksab osa, mudel, siis osadele meeldib eh, investor maksab mudel. erinevatele inimestele meeldivad erinevad mudelid ja väga raske on leida seda ühte ja õiget, ideaalset lahendust ei ole ja ma loodan, et eh, selle komisjoni liikmed ja Euroopa Parlamendi liikmed on piisavalt julged ja julgevad seda raportit tõesti toetada. aitäh ja nüüd saab sõna kolmeks minutiks proua Vikström. And good morning to all of your colleagues. suur tänu, tere hommikust, kolleegid. olen selles komisjonis täna esimest korda ja seda sellepärast, et olen äh, raportööriks äh, krediidireitingu mm, agentuuride arvamuse kohta juurikomisjoni nimel äh, tahaksin teiega jagada oma põhilisi mõtteid selle dokumendi kohta minu eesmärk on tuua teieni arvamus, mis äh, keskendub võtmepädevustele, mis äh, õiguskomisjonil on, nimelt siis äh, tsiviilõigus ja äriettevõtetele õigus ning loomulikult tsiviilvastutus on väga oluline küsimus, mis meid puudutab ja mida ma tahaksin ka teiega arutada. õiguskomisjon, nii nagu teiegi, olete juba kutsunud üles ühtsetele Euroopa reeglitele tsiviilvastutuse osas, mis puudutavad krediidireitingu agentuure ning äh, ma arvan, et selles osas kindlasti saab seda ettepanekut parandada. tsiviilvastutuse ettepanek äh, komisjonilt äh, tähendab süsteemi, kus vaidlusosalused Äh, osalised peaksid äh, vaidlusi lahendama mitmetes aspektides. kõigepealt tuleb leppida kokku omavahel, kas reegleid on rikutud ja teiseks, kas reeglite rikkumine on mõjutanud krediidireitingut. mõlema äh, Mm, puhul peab äh, tõest-, lasub tõestuskohut-, kohustus äh, krediidireitingu agentuuril. see tähendab seda, et reitinguagentuur peab ütlema, et reegleid ei rikutud või väidetav rikkumine ei mõjutanud krediidireitingut. teisi, teisisõnu, investor peaks endiselt äh, tõestama, et mittekorrektne reiting mõjutas tema investeeringu otsust, aga seda tuleb ikkagi ka selgitada mis puudutab seda, kuidas selgitada, kas reegleid on rikutud või mitte, siis mina panen ette, et me kasutame olemasolevat menetlust esmas, mis juba olemas on, et seda teha. vastavalt äh, regulatsiooni artikkel kakskümmend kolm lõige viis äh, järelvaatajad esmas juba omavad menetlust, kus, mille järgi on võimalik otsustada, kas rikkumine on toimunud või mitte ja see menetlus äh, võib omada sellist tulemust, et krediidireitingu agentuur peab lõpuks maksma trahvi. see tähendab ka, et osapooltel puudub vajadus edaspidi vaielda, kas tsiviilvastutusmenetluses oli rikkumine või mitte. ma saan aru, et investoril võiks olla väga raske koguda andmeid ja tõestada, et krediidireitingu agentuuri reeglite rikkumine viis ebakorrektse reitinguni Äh, äh, reitinguna. Äh, süütuse presumptsioon on meie õigussüsteemis väga oluline ja seetõttu tuleb ka siin dokumendis sellele viidata minu jaoks ei tundu sobiv ja proportsionaalne, et õiguse presumptsiooni põhimõte kõrvale lükataks ja seetõttu mm, ütleksin ma, et tõestamiskohustus peaks olema sellel poolel, kes väidab, et rikkumine on toimunud. tegemist on põhiliste fundamentaalsete põhimõtetega õigussüsteemis, tegemist on väga olulise mm, määrusega ja see fakt, et teda on juba kolm korda üle vaadatud, näitab, äh, näitab selle olulisust, aga praegu ma ütleksin, et proportsionaalne ja mõistlik lähenemine on äh, otsustuskindlalt edasi minna, aga olla ka ettevaatlik. Äh, selleks, et äh, viia sisse tsiviilvastutussüsteem ning äh, paari aasta pärast selle mõjusid hinnata, et aru saada, kas see on meie poliitika eesmärgi täitnud või mitte. ma tahaksin lõpetada öeldes, et härra Dominci on pakkunud välja tsiviilvastutuskorra jaoks muudatusettepaneku me ei ole ise veel oma komisjoni poolt muudatusettepanekuid teinud, aga ma olen kindel, et meie komitee, komisjon seda ka arutab. Äh, ma ei ole kindel, et me peaksime siin äh, rääkima mm, rakendussätetest äh, iga õigusakti puhul, kui me räägime horisontaalsetest meetmetest, mis tegelikult täna väga hästi toimivad aga äh, ma tuleksin kindlasti komisjoni juurde tagasi äh, meie komisjoni kokkuvõtetega ning äh, saata kirjaliku arvamuse või tulla kohale ka isiklikult tule, tulevikus. suur tänu aja eest ning palju edu, härra Dominici, ja palju edu selle dokumendi puhul! suur aitäh, proua Vikström, tahaksin anda nüüd edasi sõna mm, härra Mannile kolmeks minutiks. suur tänu käisin kuulamisel jaanuaris, mis puudutas äh, reitinguagentuure ning äh, meil oli kaks äh, väga karmi positsiooniga inimest ja kaks suhteliselt pehme arvamusega inimest. küsimus on, mida konkreetselt ette võtta Äh, Jaapani esindaja oli kõige parem oma arvamustes ja tema ütles, et me peame võtma vastutuse äh, oma andmete eest. ma arvan, et see on väga oluline väljaütlemine äh, kõikidelt osapooltelt, mis ta kahjuks ei kuulnud, aga kõik peaks seda ütlema. nii et oluline on see, et konkurentsi tuleb võimaldada Äh, mitmed rääkisid siin, et äh, me peaksime kolme põhilise osapoolega koostööd tegema ja, ja teised äh, tahavad seda vältida, aga kõige oluline, olulisem on siiski konkurentsi loomine, et meil oleks tõepoolest soodne pinnas, et uued reitinguagentuurid saaksid äh, Äh, tekkida. me kuulasime juba seda ka varem kuulamisel. Äh, me rääkisime läbipaistvusest, et me peame uuringut avaldama internetis, me peame oma metodoloogia avald-, avalikustama ja tulemused samamoodi. Äh, nii et me rääkisime hoopis teisel kvalitatiivsel tasandil kui see, mida me oleme siiani turul näinud. kuidas siis seda kõike saavutada? ma arvan, et õige on öelda, et üks võimalus siin on see, et Äh, süsteemi alustalad peaksid tagama reitinguagentuuride sõltumatuse. see võimaldab rohkem konkurentsi ja ma võiksin öelda, et ma rajan agentuuri, aga ma ütlen ka, kes täpselt on osanikud selles agentuuris ja kes neid hinnanguid koostavad, nii et me kõik teaksime, kes need inimesed on. siiani ei ole see olnud võimalik paljud reitinguagentuuride osalused on avastatud äh, tänasel päeval siis, kui te olete esitanud infopäringu konkreetselt, neid asju ei ole avalikustatud ja see oleks tegelikult oluline, raportöör. et äh, tuleks võtta vastutus, äh, tuleks kutsuda inimesed vaibale, kui nad on öelnud midagi valesti ja nii edasi. kui me tahame oma sõltuvust vähendada, agentuuride hinnangutest, äh, seda on mitmel korral mainitud, jah, tõepoolest nende mõjuvõimu tuleb vähendada, rääkisin täna hommikul ühe panga esindajaga ja küsisin, mikspärast äh, olete te reitinguagentuuride hinnangust niivõrd sõltuvad oma otsuste tegemisel ja see inimene ütles mulle, et reitinguagentuurid on igal pool äh, seotud erinevate investeerimistegevuste juures reitinguagentuuri ette es, e, mm, esindaja ütles, et see ei ole õige, aga tegelikult on küll õige. Nad on äh, pangandussüsteemiga tugevalt väändunud ja kui me räägime siin võlakirjade müümisest, siis raportöör, teie ütlesite siin, et äh, investorid peaksid hindama äh, emitente. sellisel juhul ei oleks ju üldse reitinguagentuure vaja, meil oleks juba piisavalt äh, infot olemas, artiklis üksteist on see väga selgelt kirjas <clears throat> edasi. vahekohtunike küsimus. kui hea äh, Saksa koondismängija mängib äh, Prantsuse jalgpallimeeskonnas, siis see mind ei häiri, väga hea, kui, kui head inimesed liiguvad, aga reegleid on vaja, kõik peavad mängima samade reeglite järgi. Äh, ja kui vaheostja peab kinni headest reeglitest, siis noh, jalgpalli ma praegu ei sekkuks hetkel rohkem. Äh, muidugi on raske, et mõlemal meeskonnal on palju edu oma tegevuses, aga proovime. raportöö kolmeks minutiks, palun. proua Peres, äh, suur aitäh, härra kohtunik, mulle sõna andmast kahe tuhande kaheksandal aastal härra Koses äh, ilmselt mäletab, kui ta oli raportöör reitinguagentuuride kohta äh,, tegin mina muudatusettepaneku äh, mis äh, puudutas avaliku krediidireitingu agentuuri ja ma küsisin ka riigivõla kohta selles äh, muudatusettepanekus. Äh, sellest ajast aga kahjuks ei ole meil olnud edasiminekut nii sellises osas, nagu me oleksime soovinud ja kokkuvõte on siin, et me ei peaks midagi tegema. ja see ei ole mitte sellepärast, et me oleme juba mitmetel juhtudel hääl-, hääletanud siin finantstehingumaksu üle, aga me oleme kogu selle äh, eesmärgi üldse minetanud. kui me räägime krediidireitingu agentuuridest, siis äh, Charles McRivi, endine volinik, äh, on sellel teemal sõna võtnud ja öelnud, et äh, see ähm, on tõeline kurja juur finantsturgudel. me peame tegelema kõikide eh, nende probleemidega, mis reitinguagentuurid on tekitanud, eh, aga samas me ei pea, ei tohiks eh, kõrvale lükata ühtegi võimalikku lahendust, me peame kõiki neid uurima. sest kuigi edasiminek ei ole olnud nii hea, kui me oleksime soovinud, ei peaks me kindlasti tagasi nõjatuma ja tegevuse üldse lõpetama. see lähenemine on täiesti mõõdetu Äh, tavapäraselt äh, selles komisjonis äh, eelistame me ikkagi tegutseda, olla proaktiivsed oma lähenemises ning püüda asju ähm, muuta. ning ka komisjoni mm, survele vastu seista. ma arvan, et härra Domitši on siin esitanud mitmeid ettepanekuid äh, eriti muudatusettepanek kakskümmend seitse, mis puudutab maksesüsteeme krediidireitingu agentuuridele või kakskümmend kaheksa, mis puudutab riigivõla küsimusi. tahaksin pöörduda tagasi nendesse, nende alustalade poole, millest me juba oleme rääkinud. sest kui me rääkisime äh, Wolf Klintsi omaalgatuslikust raportist, siis me jõudsime selleni, et me räägime siin äh, raamatupidamisstandarditeni jõuame siia. Äh, ja meie mõtteks oli see, et äh, uus regulatsioon siin kindlasti ei oleks kasulik. Saksamaal on, on juba algust saanud debatt era- Mm, reitingu, äh, reitinguagentuurist, aga ilmselt oleksid äh, tulemused äh, kindlasti samad. nii et kui, kui tulemus oleks täpselt samasugune, milleks siis on vaja teha uusi ettepanekuid? kui me ütleme, et raamatupidamisstandardid oleks vaja sisse seada suurele neljale krediidireitinguagentuurile ning mitte kogu, kogu reitinguagentuuride kogumikule vähemalt selline mulje mulle praegu Saksa ja Saksa debatist ja ka Wolf Klintsi raportist on jäänud, et ärme kindlasti paljunda neid vigu, mida me oleme juba minevikus teinud. suur aitäh, proua Peres ja härra Kiigolt, palun mitmed kiired märkused on mul siin. suur aitäh, Leonardo, selle raporti eest, mul on mõningad äh, lühikesed kommentaarid äh, äh, eurofondide küsimuses ma ei ole kindel kahe muudatusettepaneku puhul, kas ma sain täielikult aru, mis on teie eesmärk, sellepärast et te pakute välja, et me peaksime kustutama Äh, ära siin automaatse krediidireitingutele toetamise, ma ei saa aru, mis teie eesmärk sellega seoses on, sellepärast et <clears throat> minu arust, kui me räägime reitinguagentuuridest, siis üks võtmetegureid on siin see, et me peaksime eristama äh, suuri ja väiksemaid osalisi turul. Äh, suurte osaliste puhul ei tohiks olla probleem selles, kui Äh, kui nad hindavad neid finantstooteid, millesse nad ise investeerivad. ja seetõttu ma ei näe ühtegi põhjust, mikspärast äh, täpselt peaksid nad äh, viitama või isegi automaatselt ei tohiks viidata krediidireitingu agentuurile. kui nad hindavad mõnda väikeettevõtet, siis nad hindavad seda ise enda tarbeks ja kui nad investeerivad teistesse toodetesse, siis peaksid nad ka ise hindama neid tooteid ja see tegelikult äh, reitingute protsüklilisust mõju vähendaks. nii et kindlasti suurte ja väikeste äh, reitinguagentuuride vahel tuleks äh, teha vahet, aga suurte puhul ei näe ma täpselt, mikspärast ähm, investeerimisjuhistes, aga seesama kehtib ka investeerimisühingutele ja kindlustusandjatele, mikspärast nad ei tohiks viidata reitinguagentuuridele siin? Äh, sellisel juhul oleks meil võimalus sekkuda ja samal ajal, kui väikestel osalistel ei ole äh, mm, võimalust teha kõikidele tootegruppidele mm, äh, hinnangut, siis siin on väga oluline va-, just vahet teha suurte ja väikeste vahel. Nüüd, mis reitinguagentuure puudutab, siis Äh, siis tahaksin äh, kommentaari, äh, kommenteerida Perveši, Pervanš Peresi ütlust. kõigepealt, kuidas saaks üldse hinnata? seda saaks teha mõni avalik organisatsioon või üks agentuur kolmandas sektoris, mis endiselt ei ole eraettevõte. IASB Äh, tähendab seda tegelikult, et äh, suured äh, pangad teevad ise oma raamatupidamisreeglid. ei, me räägime siin tegelikult fondist praegu, mida juhivad need osalised, kes on täielikult sõltumatud nendest, kelle jaoks nad reeglid loovad. ja see oleks hea lahendus sellepärast, et kui re-, riigid teevad reegleid ja meil on avalik krediidireitingu agentuur, siis on probleem selles, et äh, poliitiline surve on äh, olemas selleks, et äh, oma ettevõtetele luua soodsamad reitingud ja nüüd, kui meil on selline sihtasutus või fond olemas, mis on eraldiseisev, siis on see tõhusam kui ähm, eraagentuur, mis on tegelikult riigi poolt algatatud. nii et selle poolt ma olen Gracias, señor Giegold. Tiene la palabra el señor Diego, Diego. Suur tänu, härra Kiigold. Muito obrigado. Senhor presidente. Aitäh. mis puudutab äh, reitinguagentuure, siis ma tahaksin äh, ühte-teist lisada sellele, mida härra Dominici juba ütles ning tahaksin teda tänada tehtud töö eest ma arvan, et ta on juhtinud tähelepanu kolmele peamisele probleemile, mis praegu selles vallas eksisteerivad. läbipaistvuse puudus, see on tõenäoliselt tingitud viisist, kuidas turg toimib, samuti see, et seda turgu domineerivad kolm peamist firmat, samuti on juhitud tähelepanu oma olemasolevate regulatsioonide ebatõhususele. me peame hoolitsema selle eest, et krediidireitingu agentuurid teevad seda, mida nad peavad tegema ja ainult seda. nimelt nad peavad andma investoritele informatsiooni. terve rida tingimusi on kehtestatud, mis on toonud kaasa selle liigse tuginemise või liigse usu reitinguagentuuridesse. see on teema, millele meie peaksime minu arvates keskenduma. ma tahaksin teha neli märkust. kõigepealt Äh, maksimumkvootide äh, küsimus ja turuosa küsimus. me teame, et äh, asjaolu, et ettevõttel on domineeriv roll, ei ole tihtipeale vastuolus ühenduse õigusaktidega. peab aset leidma usalduse kuritarvitamine või midagi muud, mis tarbija huvis, huve kahjustab. ma tean, et me kvoote alati läbi õigusaktide ei kehtesta, aga võib-olla me võiksime hoolitsema selle, hoolitseda selle eest, et väiksemad agentuurid tegutseksid võrgustikena. see aitaks võib-olla luua turul rohkem konkurentsivõimet. nüüd aktsionäride huvid, ma arvan, et raport läheb kaugemale kui komisjon oma ettepanekus. kuidas me saame siduda selle küsimuse parema õigusloomega, mida ja parema reguleerimisega, mida tuleb just nende agentuuride puhul rakendada riigivõla küsimuses kuidas on üldse Euroopas praegu olukord, Euroopa riigid, kas nad on nende kolme peamise ettevõtte klient, kliendid, kui nad ei volita selliseid reisinguid ja kui nad ei telli selliseid reitinguid, mis siis võlainstrumentidest saab? kas siin tekib küsimus usaldusväärsusest ja siis küsimus Euroopa reitinguagentuurist. kas ei teki oht, et et sellest äh, agentuurist saab omamoodi ohver, kuna ta on seotud riikidega. minu arvates oleks palju parem, kui meil oleks võlaamet, mis annaks äh, objektiivset äh, Äh, informatsiooni olukorra kohta erinevates riikides. aitäh ja järgmine kõneleja on proua Ferreira kolmeks minutiks. aitäh. mina tahaksin kõigepealt tänada Leonardot äh, väga tõsise ja raske töö eest, mida ta on teinud. tahaksin rõhutada, et see teema ei ole lihtne, tegemist on väga keerulise teemaga tegemist on tõsise katsega sisse viia muutusi ning, ja see tähendab, et me peame selle ees, ettepanekuga tegelema väga üksikasjalikult, et saavutada lahendus, mis on vastuvõetav kõigile ja vastab meie eesmärkidele. seda ettepanekut on võimalik täiustada, aga ma arvan, et põhijoontes on see ettepanek uuenduslik, tõsine ja hästi tasakaalustatud Äh, meil on kolm peamist probleemi, me tegeleme turuga, mis on oligopoolses seisundis või lausa monopoolses seisundis ning selle turu tooteid kasutatakse Euroopa õigusaktide ellurakendamiseks see on loonud väga tõsise probleemi riigivõla valdkonnas ja kolme euroala riigi osas eriti. Need probleemid tuleb lahendada ning kuni siiamaani me ei ole suutnud saavutada neid eesmärke, mida me soovisime. seetõttu ma leian, et oli äh, Koopoli, oli Koopoli või peaaegu siis sellise monopoli olemasolu ja konfliktide huvi, äh, huvide konflikti vältimine on väga oluline, nii et, et võib-olla me tõesti peaksime pöörama tähelepanu turuosale. sest vastupidiselt sellele, mis praegu just öeldi, tundub mulle, et äh, domineeriva seisundi kuritarvitamine on võib-olla midagi sellist, mida reitinguagentuurid tegelikult on teinud ja seega me peaksime seda asja uurima ma arvan, et need ettepanekud, mis puudutavad riigivõlga, tuleks äh, ka üksikasjalikult läbi analüüsida, sest vaatamata sellele, mida ütles härra Confan ja tavaliselt ma olen tema analüüsidega nõus, aga kui asi on äh, riigivõlgadest, äh, siis riigi maksujõuetuse võimalust mõjutab otseselt Äh, see, millised äh, võimalused sellel riigil on turult raha saada, need võimalused aga sõltuvad reitingutest, nii et, et meil tekib nii omamoodi nõiaring, kust väljapääsu ei ole ning äh, see ongi viinud Eurotsooni olukorda, kus me oleme kokkuvarisemise äärel. nii et, et meil on vaja siin vaadata tulevikku ja olla julged ja lõpuks on väga oluline, et me pööraks tähelepanu ka mõningate ettepanekute juriidilistele tagajärgedele. et me äh, analüüsiksime näiteks rahvusvaheliste reitingute küsimust. on täiesti ebaselge, kuidas äh, rahvusvahelised agentuurid äh, siia, sellega seotud on Äh, ma arvan, et me peaksime vaatama ka järjepidevusele nende erinevate õigusaktide vahel, mis me vastu võtame ja vaatama, kuidas need mõjutavad väiksemaid agentuure, mis peavad kasvama selleks, et nad siin turul saaksid tõhusalt konkureerida. nii et, et ma arvan, et selles ettepanekus on väga palju huvitavaid mõtteid, tegemist on suurepärase tööga, me peame seda asja edasi arutama, täiustama seda, mida on tehtud sest ma arvan, et äh, tekst praegusel kujul on väga hea lähtepunkt ning äh, ma arvan, et meil õnnestub sellega väga edukat tööd teha. suur, suur aitäh ja kui lubate, siis ka mina tahaksin nüüd sõna võtta kõigepealt ma tahaksin raportööri tänada selle töö eest, mida ta on teinud. näib, et valitseb teatud üksmeel selles osas, et krediidireitingu agentuuride töö on muutunud väga keeruliseks, nagu härra Kooses äh, ütles, kui ta rääkis äh, Prantsusmaa äh, reitingu alandamisest. meil on vaja uusi viise, kuidas riikide olukorda analüüsida ja mitte ainult agentuuride reitinguid. samuti oleme üksmeelel selles osas, et me peaksime vähendama inimeste liigset tuginemist nende agentuuride reitingutele. samuti olen nõus sellega, et meil on vaja rohkem konkurentsivõimet ja ma tahaksin, et meil oleks ka rohkem agentuure aga ma pean tunnistama ka, et ma olen pisut segaduses, sellepärast et ühelt poolt me ütleme, et need agentuurid kaotavad usaldusväärsust, teisalt me ütleme aga, et me sooviksime, et neid agentuure oleks veelgi rohkem niisiis äh, ma tahaksin teada, kuidas me hoolitseme selle eest, et need reitinguagentuurid tõesti on äh, usaldusväärsed, kuidas nad saavad olla, taastada selle usaldusväärsuse, mida praegused agentuurid on kaotamas. ja nüüd äh, kolmeks minutiks annan sõna komisjonile ja pärast seda saab äh, sõna siis raportöör härra Dominici, et ta saaks siis arutelu kokku võtta. niisiis, kolmeks minutiks saab nüüd sõna komisjon, härra Michael Fifri on kohal. aitäh. ei, mina ei ole Michael Fifri. ma olen Xavier Honesopis. me oleme raportööri esialgseid äh, seisukohti vaadanud ning me leiame, et asjad liiguvad õiges suunas raportöör on juhtinud tähelepanu samadele probleemidele äh, kui komisjongi, nimelt äh, liigne tuginemine reitingutele, äh, küsimused, mis puudutavad konkurentsi ning küsimused, mis puudutavad riigivõlgu. samuti kogu see tsiviilvastutuse küsimus, agentuuride tsiviilvastutuse küsimus. enamikel juhtudel pakub raportöör välja lahinguid, lahendusi, mis lähevad Äh, kaugemale komisjoni poolt välja pakutud lahendustest. meie arvates ei ole see tingimata halb asi. meie arvates on arutelud väga olulised, kui me tõesti soovime lahendada neid probleeme, millele me oleme tähelepanu juhtinud. Äh, meie oleme seisukohal, et on aspekte, mis vajavad lahendamist, nagu näiteks äh, liigne tuginemine reitingutele, see on äärmiselt oluline, samuti Äh, konkurentsi küsimus, kui me soovime, et meil on tõhusalt toimiv turg, siis on vaja rohkem krediidireitingu agentuure. Äh, ei piisa praegusest oligopoolsest seisundist ning äh, komisjon selles mõttes on valmis jätkama arutelusid Euroopa Parlamendiga, samuti nõukoguga me tahame hoolitseda selle eest, et komisjoni ettepanek tõesti saab hea lahenduse. suur aitäh, ma vabandan, et ma tutvustasin teid vale nimega, mulle lihtsalt äh, esitati teine nimi. ja nüüd annaksin sõna lõpuks jällegi raportöörile, härra Dominitsile. aitäh ja tahaksin kogu südamest tänada kõiki kolleege Äh, selle eest, äh, mida nad ütlesid nii minu toetuseks kui ka kriitikaks. nagu proua Ferreira just ütles, äh, tegemist on väga keerulise dokumendiga. meil on vaja mõningaid asju veel põhjalikumalt analüüsida. seetõttu meil on vaja pöörata rohkem tähelepanu just nimelt üksikasjadele, sest et äh, tegemist on valdkonnaga, kus eesmärk teatud tulemusi saavutada võib mõnikord kaasa tuua soovimatuid tagajärgi ja neid tuleb põhjalikult kaaluda. kui me võtame näiteks ettepaneku ja tahame sellega saavutada mingeid eesmärke, siis olukorra keerulisus tähendab seda, et sellega võivad kaasneda mingid muud kahjud. Äh, sellega me peame ka arvestama, parlament peab sellega arvestama. reitinguagentuurid äh, tihtipeale selliste asjadega ei arvesta teine küsimus on riigivõlg ning äh, siin me peame väga selgelt välja ütlema, et minu arvates me juba kolmandat korda arutame siin paari viimase aasta jooksul äh, reiti, reitinguagentuuride probleemi ja me ilmselt ei arutaks seda probleemi, kui meil ei oleks riigivõlaga probleemi, aga see ei ole ainus probleem. niisiis äh, me peame leidma uusi lahendusi ei tohiks olla niimoodi, et Euroopa Liidu liikmesriik äh, palub, et agentuur temale reitingud ei annaks. Äh, me peame siin arvestama vabaduse põhimõttega. ma olen nõus härra Portasega, et, et riigivõla reiting mille on andnud eraettevõte, äh, võib äh, puudutada mingit konkreet-, ainult mingit konkreetset toodet ja see on minu meelest oluline vahet tegemine. see tähendab, et äh, ka õigusaktides tuleb sellele mingil moel tähelepanu juhtida. asi ei ole mitte niivõrd Äh, selles, et me tahaksime ära keelata liikmesriigil reitingu palumist või tellimist reitinguagentuurilt. aga me peaksime lähenema sellele probleemile mitte üksnes abstraktsest vaatenurgast, vaid ka praktilisest vaatenurgast. mina isiklikult arvan, et mitte keegi tänastest finantsturul osalejatest ei leia, et võlakirjad, mis mõnede liikmesriikide poolt välja on antud, on riskivabad. olukord on täiesti teistsugune. mina tahaksin küsida, kui me soovime äh, optimeerida sisereitinguid siis äh, miks me ei vaataks ka seda, et Euroopa Liit ise äh, võiks ju luua omaenda äh, organi riigivõla hindamiseks, miks Euroopa Liit seda ei tee? või nagu kolleeg Feio ütles, kui me vaatame võla olukorda Äh, äh, niimoodi, et me loome hoopis võlgade ameti, siis mina isiklikult leian, et äh, see, mida Euroopa Liit praegu teeb majandusliku juhtimise ja kuuspakiga ja fiskaallepinguga, on kooskõlas sellega, et meil oleks ka oma äh, hindamisagentuur, mis siis äh, hindaks liikmesriikide kõik eh, krediidikõlbul-. niisiis, selles kontekstis on võib-olla sellise eh, institutsiooni eh, loomine, võib-olla see institutsioon on juba olemas või tuleb ta luua, sellisel moel me võiksime võib-olla kasutada erinevaid kriteeriumeid reitingu metodoloogia osas seda pakkus välja ka härra Confin. minu arvates on väga kasulik, et Euroopa Liidul oleks oma reitinguorgan, mis eh, hindaks liikmesriikide krediidikõlbulikkust. see võiks juba täiendada neid organeid, mis meil siin olemas on meil on olemas need erakrediidi äh, reitinguagentuurid. teiseks, nagu härra Koses ütles, on äh, reitinguagentuurid kaotanud usaldusväärsuse. ja tegemist on tõli, tõelise usalduse kaotusega, aga paradoks, millega me täna silmitsi seisame, on see, et äh, see usaldusväärsuse kaotus äh, toob kaasa auto, automaatsed tagajärjed, mis äh, on väga rängalt tabanud äh, süsteemi tervikuna. me oleme näiteks olukorras, kus nagu härra Kiigold ütles, meil on mõned väikesed tegijad majanduse vallas, aga kui näiteks pank või maja, ettevõte jääb ilma reitinguta, siis automaatselt reeglite järgi saab ta endale kõige madalama reitingu vastavalt siis äh, tema päritolu liikmesriigi reitingule me oleme olukorras, kus lepingutes on sees tingimused, mis nõuavad, et väärtpaberid müüakse automaatselt maha, kui ähm, nende reitinguid alandatakse, nii et, et tegemist on sellise automaatsete müügikorraldustega ning äh, need võivad ka siis selline, selline käitumine võib luua ka olukorra, kuidas äh, suveräänset riiki siis sellised automaatsed müügikorraldused mõjutavad, kui reiting langeb allapoole teatud taset. tegemist on siis asjaga, mis on eurofondide reeglitega kooskõlas. ma olen nõus härra Kiigoldiga, et äh, võib-olla oleks mõistlik Äh, kehtestada reeglid, mis teeksid selgemat vahet suurte ja väikeste asutuste vahel. nii et, et ma arvan, et äh, see olekski kõik äh, mõned mõtted, mida tahtsin avaldada seoses kolleegide märkustega, mis olid väga huvitavad ja võtaksin nüüd otsad kiiresti kokku veel kahe tähelepanekuga ma olen nõus härra Feioga, et ähm, õige on arutada seda, kas me peaksime seadma piirangud turuosadele või mitte. aga kõigepealt peame me ise selles osas selgusele jõudma. ma arvan, et me kõik leiame, et meil on vaja turgu laiendada ning soodustada konkurentsi. vahendid, mille abil seda teha, on kõigil hästi teada niisiis, kas me lähtume komisjoni ettepaneku põhimõttest, rotatsiooni põhimõttest, seda saaks ehk võib-olla lihtsustada või muuta. näiteks, äh, mis puudutab seda rotatsiooni, rotatsiooni ajakava või siis me lähtume nendest põhimõtetest, et me piirame turuosa. või siis jällegi me kasutame alternatiivset maksete mudelit või äh, mingit nende mudelite kombinatsiooni. Äh, puudutame seejuures ka siis äh, tasude, investori tasude mudelit. Neid alternatiive tegelikult nii väga palju ei ole. kui me tahame konkurentsi soodustada, siis me peame leidma kõige kohasemad vahendid aga me võime siin kasutada ka nende vahendite kombinatsiooni. kui on veel mingeid mõtteid, siis see on ju väga tore, aga mulle näib, et need, mida ma mainisin, on need vahendid, mis meil olemas on. ning lõpetuseks selle kohta, mida ütles härra Feiu. ma tõepoolest olen välja pakkunud mõned karmimad ettepanekud ise mis puudutab näiteks aktsiate osalusi, aga minu arvates on see vajalik. me oleme oju, olukorras, kus meil on huvide konflikt ning me peame tegutsema. ärgem seda kunagi unustagem. ma mõistan neid kommentaare, mida kolleegid tegid võib-olla tõesti on huvide konflikt selles osas, mis puudutab poliitikat. avaliku sektori tegevus võib sattuda mõnel määral surve alla, võidakse nõuda, nõuda, et neil oleks teatud reitinge asja iva on selles, et täna meil on, valitseb konflikt, mis vajab reguleerimist. Äh, kui veel rääkida avalikust sektorist, siis ma tahaksin öelda, et me peaksime austama seda põhimõtet, et avaliku sektori asutustes võivad olla sõltumatud organid, millel ei ole huvide konflikti mina ise olen pärit riigist, kus on väga palju probleeme institutsioonide toimimisega, aga on ka mõned institutsioonid, mis äh, reguleerivad järelevalveasutusi, nagu näiteks Itaalia pank, mis äh, tegelikult äh, mängib sõltumatut autonoomset rolli selles institutsionaalses struktuuris. ning kui ma tahaksin esitada väljakutse sõltumatuse põhimõttele selles kontekstis, siis ma esitaksin väljakutse ka selle institutsiooni rollile ja volitustele, mis on tegelikult minu riigi finants- ja majandussüsteemi jaoks väga oluline. aitäh, härra Dominici! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine märts, me arutame neid äh, komisjonis äh, kahekümne neljandal aprillil ning hääletame siin komisjonis kahekümne esimesel mail. niisiis suur aitäh. ja aitäh ka, et kõneajast kinni pidasite, sest me oleme sajaprotsendiliselt graafikus. aitäh. Is the, is the voting? No. Hmm. Is the debate? Uh, this is debate. 21st of May is the voting in Econ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 Okay, could, could everybody sit down? palun äh, võtame istet. selleks, et minna järgmise päevakorrapunkti juurde. olge palun nii kenad, lõpetage jutuajamine. ma ei taha siin teistest äh, hakata üle karjuma. Okay, if you could take your seats, if you are leaving, can you leave? seega need, kes lahkuvad, palun tehke seda kiiresti ja ülejäänud palun võtke rahulikult istet. palun, kas võiks lõpetada jutuajamised siin saalis, et me saaksime tööga alustada? ma hakkan juba nimepidi nimetama neid kõiki, kes siin veel ei ole lõpetanud äh, lobisemist, olgu nad kas või sekretäriaadi liikmed, kui nad seda jutuajamist ei lõpeta ah okei okay,, right, thank you very much. palju tänu teile. Läheme nüüd päevakorras punkti üksteist juurde, eh, mille alusel meil toimub majandusdialoog Ungariga ning arvamuste vahetus. ma kardan, et eh, ma ei suuda nüüd ministri nime õigesti hääldada. ütleme, et on siis Majandusministeeriumi strateegiliste küsimuste riigiminister Zoltan meil täna siin saalis. tahaksin teile kõigile e, meelde tuletada, et e, tegemist on arvamuste vahetusega. E, kuuspaki raames me leppisime kokku, et meil on õigus kutsuda oma komisjoni arutelule ministreid, nad ei pea meie küllakutset vastu võtma, aga tänasel päeval on meil esimene, esmakordne võimalus selline arvamuste vahetus ministriga pidada. palju tänu komisjoni nimel ministrile, et te olete kohale tulnud ja ma loodan, et me suudame tõestada, et tegemist on tõesti mõtteka arvam-, arvamuste vahetusega. me räägime asjast, me räägime majandusest ja annangi kõigepealt sõna ministrile umbes kümneks minutiks, et ta saaks meile tutvustada neid teemasid, mis on tema jaoks olulised ja sellele järgneb küsimuste-vastuste voor, mille pikkus sõltub loomulikult äh, sellest, kui palju liikmeid, äh, saadikuid äh, sõna soovivad. seega need parlamendisaadikud, kes soovivad esitada küsimuse ministrile, võivad juba märku anda, et ma saaksin teid nimekirja seada. palun, minister. aitäh, proua esimees, austatud daamid ja härrad. mul on väga hea meel olla siin Euroopa Parlamendi ees, ma tervitan võimalust arutada koos teiega Ungari majanduspoliitikat ja teha seda üksikasjalikult. Jerzy Buzek, parlamendi endine president, viitas Ungari eesistumise ajale, mis toimus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolaastal, eh, viitas sellele kui parlamendi sõbralikule eesistumise ajale Ungari eesistuja, eh, eesistumise ajal eh, võeti vastu kuuene meetmete pakett, millega tahetakse tugevdada majanduse valitsemist, haldamist, järelevalvet Euroopa Liidus ja nüüd on Ungaril võimalus tõestada oma äh, parlamendisõbralikkust, sõbralikku iseloomu ja selle märgina oleme täna tulnud siia majanduskomisjoni ette selleks, et arutada majandusküsimusi, äh, majanduse haldamise küsimusi. arvestades, kui halvas seisus on praegu Euroopa majandus, äh, tuleb meil majanduspoliitikas minna kaugemale intellektuaalsest debatist, kus Äh, arvatakse, et vaid turg võib juhtida äh, otsuste langetamist ja ei ole vaja äh, liigset riigipoolset sekkumist. ja sellest tulenevalt kõigepealt tahaksin teile tutvustada Ungari seisukohta ning rääkida ka õppetundidest, mida meil on kriisist võimalik õppida ja rääkida ka sellest, kuidas meie kõike seda kavatseme oma poliitikas arvesse võtta ehm, räägin teile meetmetest, mille me oleme jälle rakendanud ja ka meie reformikavast. liitudes Euroopa Liiduga, Ungari tervitas võimalusi, mis kaasneb Euroopa Liidu liikmes, liikmelisusega. me oleme väike riik, tugevalt lõimunud Euroopa Liitu, oleme tugevalt suunatud ekspordile oma majanduskasvus ja see on muutunud meie riigi eriti eh, haavatavaks väliste eh, arengute suhtes praeguseks äh, on äh, suuremaks äh, väljakutseks Euroopa Liidu sees eurokriis. ühelt poolt on ohuks siis euroala kokkuvarisemine ning mõningate riikide positsioon. on teisi, kes soovivad tugevama fiskaalliidu suhtes ja poliitilise lõimuse suhtes liituda. selge on see, et turgudele praegune poliitika ei meeldi, nende kannatus on katkemas, nad näevad kompromissi kompromissi järel. eelmise aasta sügisel Ungari pöördus Euroopa Komisjoni poole ja IMF-i poole selleks, et turvavõrk saada oma tegevusele. Ungari on pühendunud tingimuste täitmisele meie mureks on likviidsuse tagamine ning äh, oleme valmis äh, täitma kõiki lepingu tingimusi äh, selleks, et saavutada stabiilsem tulevik. kõik see on oluline selleks, et taastada Ungaris majanduskasv. Eurotsoonis Euroopa Keskpank suudab pakkuda sellist turvavõrku kas või pikaajalise finantseerimise pakkumise raames, aga mitte euroala riigid, sealhulgas Ungari, peavad sellist toetust saama äh, siis Euroopa Liidult ja IMF-ilt üheskoos. kriisist on meil väga palju õppida. toon välja kolm olulist õppetundi. Jarvin on öelnud, et me, me elame ajal, kus selle asemel, et ellu jäävad need, kes on kõige tu-, tugevamad, jäävad ellu nüüd need, kes on kõige kiiremad. me oleme võib-olla teinud liiga vähe, liiga hilja edukad olid need riigid, kes suutsid proaktiivselt ja kiiresti tegutseda. Ungari valitsus, eh, olles eh, vastu võtnud eh, üle kolmesaja viiekümne uue õigusakti alates kahe tuhande kümnendast aastast, on loonud laiahaardelise raamistiku, mis võimaldab meie majanduse muuta kriisidele palju vastupidavamaks ja, ja muuta Ungari konkurentsivõimelisemaks maailma majanduses võttes arvesse Euroopa kasvuprognoosi, mis on väga madal, võib öelda, et kokkuhoiumeetmetest ei, ei piisa. olemasoleva eelarvega ei ole võimalik säästlikult tulevikule vastu minna. meil on vaja stabiilsust ja kasvu üheaegselt ja seetõttu mul on väga hea meel, et möödunud aastal Ungari majandus kasvas üks koma seitse protsenti, mis oli palju kõrgem majanduskasvu näitaja kui Euroopa Liidus keskmiselt. ning Ungaril on väga hea meel, et Euroopas on, on toetus nii-öelda sellele, Christine Lagarde, IMF-i juht ütles möödunud aastal, et, et me peame sotsiaalselt vastutustundlikult äh, kokkuhoiumeetmed ellu rakendada selleks, et tagada säästlik majanduskasv äh, ja jätkusuutlik majanduskasv. Äh, ühtse turu edendamine on kõige olulisemaks majanduskasvu mootoriks Euroopas ja seetõttu ma isiklikult toetan väga ühtset patendisüsteemi, mis on tõesti väga-väga pikalt oodatud samm kolmandaks õppetunniks on e, kriisikoorma jagamine e, riikide ja erinevate kodanike ning rühmade vahel. E, me oleme kõik silmitsi suurte probleemidega. Euro-, on öeldud, et Euroopa tugevuseks on nende erinevused sotsiaalmajanduslik kõikes mudelites ning Euroopa peab säilitama konkurentsivõime erinevates liikmesriikides erinevate mudelite vahel. mis puudutab koorma jagamist, siis Ungari valitsus on silmitsi probleemiga, kus eh, meil on eh, nii-öelda erakätes väga eh, kõrge nii-öelda riigivõlamäär, mis otseselt mõjutab Ungari valitsust probleemi defineerimine on üks asi, selle lahendamine hoopis midagi muud. kogemuste põhjal võib öelda, et ääretult raske on leida lahendust, leida sellist lahendust, mis on vastuvõetav kõikidele osapooltele, eh, sealhulgas eh, riigile, võlausaldajatele, pankadele ja nii edasi. Ungari valitsuse üheks saavutuseks on see, et me oleme jõudnud kokkuleppele detsembri keskel möödunud aastal eh, oma pangandusliiduga selleks, et omavahel jagada erinevate sektorite vahel ühiselt koormat ja kulusid. siin kaks kolmandikku koormast langeb pankadele kokkuleppe alusel ja üks kolmandik riigile ning tahaksin veel teile selgitada üksikasju Ungari kohta. kahe tuhande kümnenda aasta keskel, kus riik sai uue valitsuse, oli riik riik sügaval võlgades ning eh, kui meie eh, võimu kaotasime aastal kaks tuhat kaks, siis oli võlatase väga kõrge ja see oli siis eh, vahepealsel ajal tohutult kasvanud. majanduskasv oli olnud kuus kuni kaheksa protsenti varem, nüüd eelarve puudujääk oli tohutult tõusnud aastaks kaks tuhat kümme ning me oleme võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et sellest üle saada, näiteks pangasektori maks, reformid telekommunikatsioonisektoris. Need olid vajalikud meetmed selleks, et vältida majanduslangust ning ellu rakendada vajalikud kärpemeetmed. Need meet-, nende meetmete mõju saabumiseks on vaja aega, et näha nende positiivset mõju. seega mm, me oleme saavutanud seda, et avaliku sektori võlg äh, on äh, tõesti langenud märkimisväärselt viimaste aastate jooksul mis puudutab äh, vahetuskursi kõikumist, äh, mis oli väga märgatav kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, siis avaliku sektori võlamäär äh, on vähenenud kuus protsendipunkti aastal kaks tuhat üksteist. samas, kus Ungari majandus kuue koma kaheksa protsendi võrra vähenes kahe tuhande üheksandal aastal, on see hakanud nüüd ühes kasvama kusjuures neid riike Euroopa Liidus ei ole palju, kus on selline majanduskasv. kriis, mis meie ees on, kindlasti äh, jätkub ka aastal kaks tuhat kolmteist. pangatasud äh, vähenema poole võrra aastal kaks tuhat kolmteist. me oleme palunud mõningatel sektoritel äh, aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist nii-öelda piirata kulutusi ja Ungari valitsus kindlasti oma poolt antud lubadustest ki peab kinni. meil on kokku lepitud reformikavades ja me kavatseme need ellu rakendada. me teame, et institutsionaalne ümberkujundamine on vajalik selleks, et tagada pikaajaline konkurentsivõime. on selliseid reforme, mille osas võib öelda, et Ungari on tõesti Euroopa Liidus esirinnas. näiteks enneaegne pensionile minek, reform selles valdkonnas. nii et on terve rida reforme, mille me oleme ellu rakendanud, on äh, äh, vähe riike, äh, kes on piiranud nii-öelda võlapiiri oma põhiseaduses, Ungari on üks nendest. nii et see võlamäär on saanud väga tavapäraseks terminiks, mida kasutatakse viimasel ajal, meie oleme selle ära teinud. võrreldes mõningate eh, Lõuna-Euroopa riikidega on Ungari mitu aastat eest. Eh, nüüd kasvav eh, tööpuudus on probleem, millele me püüame tähelepanu pöörata ning meie majanduskeskkonna konkurentsivõime parandamine. me oleme loonud nii-öelda sellise keskuse inimestele, mille kaudu nad saavad tööturule tulla, me oleme muut-, muutunud, muutnud oma tööõiguse paindlikumaks, oleme võtnud kasutusele mm, Saksa nii-öelda koolitusmudeli selleks, et tihedamaid sidemeid luua koolide ja ettevõtete vahel ning eh, püüdnud rohkem tähelepanu pöörata ettevõtete vajadustele koolituse pakkumisel. pensionireform on Ungaris kesksel kohal selleks, et, et parandada eelarve tasakaalu äh, meetmete hulgas on eh, varajase pensionile mineku mittevõimaldamine enam ning eh, inflatsiooni arvesse võtmine pensionite tõstmisel, mitte indekseerimise võimaluse. me, me oleme eh, ettevõtete tulumaksu vähendanud just VKE-dele, tühistanud mõningad VKE-de maksud ning püüdnud vähendada bürokraatiat ettevõtjatele Eh, mis on eh, kahe protsendi võrra kasvanud, kasvatanud SKT-d. Eh, me oleme kuuekümneprotsendilise nii-öelda ühetaolise määra ettevõtetele määranud. Ungaris nii-öelda see varasem tööjõumaks pärssis tööhõivet, nüüd uus ühetaoline maksumäär loob stiimuli selleks, et võtta tööle uusi inimesi. see, et töö tasub ära, on põhimõte, mida me taha, millest me tahame lähtuda Ungaris. kolmandaks võimaluseks on nii-öelda luua tõhusam riik, me oleme kohaliku valitsus, omavalitsuse tasandil võtnud tarvit-, kasutusele erinevad eh, nii-öelda eelarvepoliitikad selleks, et eh, poliitikaid muuta tõhusaks. Eh, avaliku halduse reform on käimas, see on ääretult oluline selleks, et tugevdada meie piirkondlikke omavalitsusi. kõikide nende reformide mm, käigus oleme silmas pidanud pikaajalist mõju, mm, me oleme möödunud kevadel käivitanud mitmeaastase reformikava, mm, mis püüab parandada aastal kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist protsendi võrra eh, nii-öelda mm, sissemaksed SKT-sse eh, ning võimaldab eh, väga suurt kokkuhoidu just avaliku transpordi, kohaliku omavalitsuse, hariduse ja pensionireformid on need, mis toovad olulist kokkuhoidu. E-, Euroopa Komisjon ootab, et vaid nii-öelda pool meetmetest on ellu rakendatud järgmiseks aastaks aga ma loodan, et, et aastal kaks tuhat kaksteist oleme meie suutnud juba kaheksakümmend protsenti plaanitud meetmetest ellu rakendada. me oleme võtnud valitsuses endale väga ambitsioonika e, plaani, kuigi komisjon arvab, et me suudame vaid poole ellu rakendada, oleme me sellest juba üle kaheksakümne protsendi saavutanud ja aastaks kaks tuhat kolmteist ma loodan, et me oleme ellu rakendanud üle seitsmekümne protsendi meetmetest, nii et kokkuvõtteks Ungari on asunud ühele kõige ambitsioonikamale reformiteele Euroopa Liidus. me oleme juba eh, nii-öelda läbi viinud pensionireformi näidanud tulemusi, mõningates valdkondades on eh, eh, Ungari nii-öelda võrdne teistega Euroopas, näiteks tööturu paindlikkuse osas, ma tean, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid alles seisavad silmitsi probleemidega, eh, kuidas luua paindlikkust tööturul juurde, on selliseid valdkondi, kus me reformiprotsessi peame kiirendama, näiteks ühiskondlik transport ja kohalik omavalitsus. vaatamata kõigele oleme peaaegu Eh, lõpule viinud kõik reformid, mis on vajalikud selleks, et, et viia Ungari jätkusuutliku majanduskasvu teele. ma loodan, et eh, veel eelseisvad reformid tagavad selle, et käesoleval aastal eh, saavutab samuti Ungari majanduskasvu ja seda ka järgnevatel aastatel. palju tänu teile! Äh, järgmisena läheme äh, fraktsioonide juurde, äh, ootame küsimusi nii koordinaatoritelt kui parlamendiliikmetelt. Sean Paul esimesena, palun. suur tänu, proua esimees. räägin ilmselt rohkem vormist kui sisust kõigepealt tahaksin tänada teid ja õnnitleda teid, et te esimesena olite nõus äh, siia majandusdialoogi tulema. Äh, parlamendiliikmed seda nõudsid, komisjoni liikmetest täna küll väga palju ei ole, aga ma tahaksin öelda, et kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. nii et äh, see teie siia tulemine on äh, Äh, uus äh, traditsioon selles suhtes, et valitsus, äh, üks valitsusjuhtidest tuleb kohale mm, keerulisel ajal ning seletab kriisiga võitlemiseks võetud meetmeid. nii et ma arvan, et me kindlasti ei peaks siin hindama teie poolt võetavaid meetmeid äh, või võtma konkreetse positsiooni teie majanduspoliitilise ideoloogia suhtes. tundub, et teil on äh, tihe programm. Te olete viidanud ka sellele, et valitsusel on tahtejõudu suruda läbi neid meetmeid, mis te olete vastu võtnud. alati see kahjuks nii ei ole äh, hiljutises raportis on parlament just maininud seda, et äh, liikmesriigid ei sea ellu neid meetmeid, mis nad on võtnud ning äh, valitsuse tahe ning äh, Ungari inimeste tahe asju korda seada mm, on äh, ilmne. tahaksin siin öelda sõbralikus toonis ja mitte hinnata teie tegevust. ma arvan, et mitmeid küsimusi, mis Ungaris on äh, tänasel päeval tekkinud. Äh, ma ei tea, kas need on head või halvad, aga mm, need võivad takistada teie plaani seada majandusasjad jälle korda. ja seetõttu äh, ma tahaksin öelda, et teie valitsus peaks ilmselt valitsusel, komisjonile vastates selgitama asju äh, mis ei ole ilmselt majanduspoliitilised otsused, vaid mis seonduvad Ungari riigiga üldisemalt ning tekitavad äh, sudu nende meetmete ümber, mis valitsus on võtnud. Äh, nii et äh, suur aitäh, minister! We'll collect a, a few points and kogume mõned märkused ja küsimused kokku, ütleb proua esinaine ja siis vastame. Uudo nüüd palun sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua esinaine. tahaksin äh, sotsiaaldemokraatide nimel äh, toetada seda, mida härra Kossees ütles. nimelt, härra minister, ma arvan, et äh, siin me näitame täpselt üles seda, millega me suudame toime tulla ja millega mitte. nimelt on tegemist äh, siin äh, majandus- ja rahanduskomisjoniga, nagu härra Kosees ütles, siis on pinged täna äh, Euroopa Liidu ja Ungari valitsuse vahel ning küsimus ei ole üldse majanduspoliitikates, mida me praegu arutame, vaid pigem tekivad need pinged et Euroopa väärtustega mm, sammu pidamises, äh, see on hoopis teine diskussioon, aga ma tahtsin lihtsalt selle ära mainida, enne kui me mm, konkreetsemate teemade juurde lähevad, läheme, nii et äh, mõlemad pooled saavad aru, milles konfliktid seisnevad äh, ma tahaksin keskenduda pigem sellele poliitikavaldkonnale, millest me praegu räägime, nimelt majandussuhted ja ma tahaksin teada teie vaateid järgnevatele küsimustele. nimelt mitmetes riikides, mida võib eh, kirjeldada järelejõudjatena, eh, võlakoormus eh, välisvääringus on suur probleem. see on tehniline ja poliitiline küsimus, aga küsimus on selles, kuidas te saate sellega valitsusena toime tulla kuna majandusolud muutuvad äh, ja rahandusolud muutuvad, siis on küsimus, kuidas äh, valitsus hoiab riiki kokku kukkumast. tahaksin küsida, äh, kuidas täpselt teie ise oma kogemuste põhjal näete seda, mis on õige ja vale antud juhtumil ning kuidas te saate kommenteerida seda, kui palju on täpselt teil endal vaja ruumi selleks, et oma järelevalvesüsteem paika seada? me räägime praegu kapitalinõuete direktiivist number neli, mis on, mis on uus kapitalinõuete direktiiv ja me oleme mitmel korral siin küsinud, mida täpselt on vaja reguleerida Euroopa Liidu tasandil, mida peaks tegema siseriiklikul tasandil, hmm, kui palju täpselt et äh, siseriiklikud järelevalveasutused peaksid äh, seadma standardeid ja nii edasi. nii et äh, mind huvitaksid teie vaated, milline peaks olema hea finantsjärelevalve kogu Euroopas, selle üle me praegu arutame. So thank you very much um.... suur tänu et tänasite mind, et ma olen kohale tulnud äh, ja mina hindan ka seda kindlasti, et ma saan siin olla. kõigepealt selgituseks, äh, minu sissejuhatavas sõnavõtus tahtsime teile lihtsalt näidata seda loogikat äh, ja põhjust, miks me teeme ja mida me teeme. Ungari valitsus ei ole alati selgitanud, miks me teeme neid asju, mida me täpselt oleme ette võtnud ja kui väljaspoolt sissepoole vaadata, siis ilmselt äh, ei saa te meie tegevusloogika tervikpildist aru. nagu ma juba ütlesin, siis äh, selja taga on väga turbulentsed ajad, poolteist aastat äh, oleme me äh, võtnud vastu väga palju erinevaid õigusakte ja neid õigusakte ei ole Ungaris alati ka lihtne mitte jälgida aga ma tahtsin lihtsalt näidata, et meie eesmärk on seada sisse väga konkurentsivõimeline Ungari majanduskeskkond. üks küsimus, mida te väga konkreetselt ei esi-, esitanud, aga te mainisite ülemäärast eelarve puudujäägi menetlust. praegu me peame läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga selle üle. Euroopa Komisjon on öelnud, et struktuuri, tõukefondide eh, rahavood võidakse peatada, eh, eriti just Ühtekuuluvusfondist. Mm, veebruari alguses saatsime kirja komisjonile ning me selgitasime selles kirjas neid meetmeid, mida me oleme võtnud äh, veebruaris selleks, et kohandada eelarvet selleks aastaks ka järgmise aasta tarvis ning järgmisel aastal selle kohaldumise tulemus on null koma neli protsenti, äh, mis on siis eelarve puudujäägi mõju. Äh, selles osas kõnelused praegu käivad komisjoni järgi järgmisel aastal äh, peaks puudujääk olema kolm koma kakskümmend viis protsenti. praegu oleme me äh, arvutanud, et see on kolm koma kakskümmend viis äh, miinus kolm koma neli, miinus null koma neli protsenti nii et alla kolme protsendi. aga me kindlasti oleme suunatud sellele eesmärgile, et hoida eelarve puudujääk alla äh, kolme protsendi. see on iga Ungari kodaniku huvides, sellepärast et kui meie puudujääk on alla kolme protsendi, siis äh, see aitab ka äh, võlga vähendada. kui me tahame oma väga kõrget võlakoormust vähendada, siis kõige parem võimalus selleks on see, et meie eelarve puudujääk on alla kolme protsendi. nii nagu ma juba enne ütlesin, oleme me juba mitmeid meetmeid võtnud, mis võimaldab meie järgmise aasta eelarve puudujäägi viia alla kolme protsendi. aga loomulikult oleme me avatud ka teistele meetmetele, kui neid on võimalik võtta. elame täna väga rasketel aegadel ja pidevalt on vaja kohaldada eelarvet ka jooksva aasta jooksul. eelmisel aastal tegime me eelarve kohaldamise äh, Äh, rohkem kui neli protsenti SKT-st, sellepärast et me nägime, et meie kasvuperspektiivid äh, üldiselt kogu Euroopas vähenevad ja see halvendab ka äh, Ungari majanduskeskkonda. seda me oleme minevikus siis teinud me oleme pühendunud sellele, et meie eelarve puudujääk oleks alla kolme protsendi. juba veebruaris me neid meetmeid võtsime ning ma loodan ka, et komisjon näeb ja saab aru, et kõik need meetmed viivad selleni, et äh, tõukefondide mm, eraldiste peatamine äh, ei saa tegelikkuseks. Äh, teine küsimus muidugi. nii nagu ma aru sain, on küsimus selles, milline on meie kogemus võlaga äh, toime tulemiseks, eriti siis, kui võlg on võetud äh, välisvääringutes. Äh, see on tegelikult kõige keerukam küsimus, sellepärast et kindlasti mingisugust õpikulaadset lahendust sellele ei ole. on väga kena, kui, kui majandusteadlased ütlevad, et Ungari valitsus või Ungari majandus on kohutavas olukorras, aga meie valitsusena peame midagi ette võtma. ma olen vaadanud erinevaid uuringuid, aga lahendusi pole siin pakutud. on teatud eesmärke, eh, mida on välja pakutud nendes eh, uuringutes. Eh, kuidas täpselt välisvääringus võetud võlgade probleemi lahendada Ungari valitsus on tegelenud nüüd sellega rohkem kui poolteist aastat ja ma arvan, et me oleme leidnud lahenduse, mis on kõikidele osapooltele vastuvõetav ja see on äh, kõige tähtsam. ma ei taha detailidesse laskuda, sellepärast et tegemist on väga keerukate meetmetega. Äh, me kasutame vahetuskursi kaitsemeetmeid, aga äh, kuna kurss kõigub siis on oht, et tegelikult äh, sellest kasu ei ole. Äh, võimalus on äh, hüpoteegid kohalikku vääringusse konverteerida, sellisel juhul on pankadel võimalus kolmkümmend protsenti pangatasudest äh, maha, kolmkümmend protsenti pangatasudest maha kanda. aga me oleme ka sisse rea-, äh, seadnud äh, riikliku ettevõtte, mis aitab neid kodumajapidamisi, kes ei suuda oma võlgu tagasi maksta ja, ja nõustab samamoodi. nii et tegevusi on mitmeid, aga väga keeruline on tegelikult kõikide osapooltega siin läbi rääkida, nagu ma ütlesin, õpikulaadset äh, lahendust sellele probleemile ei ole ja pärast kokkuleppele jõudmist viieteistkümnendal detsembril äh, leppisime me kokku pankadega mitte ainult nendes meetmetes, vaid ka selles, et pangatasusid äh, vähendatakse poole võrra aastaks kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist oleks pangatasud Ungaris harmoneeritud äh, Euroopa vastavate mm, tasemetega, ma ei tea, kuidas see äh, sellel aastal täpselt hakkab välja nägema, aga võib-olla me jõuame isegi madalamale tasemele kui Euroopa Liidu keskmine. suur aitäh, ütleb proua esinaine. Läheme edasi paaride kaupa küsimustega ja järgnevana saab sõna Aldest Ole Schmidt, siis on meil ka teiste fraktsioonide esindajad siin. ja siis läheme kõnelejatega edasi. Ole Schmidt, palun. suur aitäh, proua esinaine. suur aitäh, äh, tere tulemast teile ka äh, liberaalide poolt Äh, mäletan oma poliitilise karjääri algusest tuhat üheksasada viiskümmend kuus, et ungarlased on väga julged ja vaprad inimesed äh, ja seetõttu me hindame väga, et te olete meie ette tulnud. minu esimene küsimus on üldisema loomuga ka, loodan, et saate sellele siiski vastata. niisiis, kas te arvate, et ungarlasi Euroopa Liit kohtleb tänapäeval ja tänastel hetkedel õiglaselt ja ausalt äh, see on tegelikult ka diskussiooni algus, mis puudutab äh, järgmisel aastal külmutatavaid tõukefondi eraldisi. Äh, järgmine küsimus on Euro pluss kokkuleppe osas. Äh, mina tulen Rootsist ja meil on oma kogudus nii-öelda Euro pluss pakti vastu, sellepärast et me ei kuulu sellesse. ma arvan, et see on minu riigi poolt tehtud viga, aga mida te arvate, kuidas Ungari peaks käituma? kas te peaksite sellest eemale jääda, jääma sest te rääkisite äh, suuremast koostööst väga elegantselt ja nii edasi. ja viimane küsimus puudutab eurot üldisemalt. kas teil on ajaraamistik euroalaga liitumiseks? suur tänu. Karin, palun. suur tänu, et te tulite meie äh, äh, komisjoni ette kuuese õigusalase paketi raportöörina, kus meie eesmärk oli demokraatlikku vastutust ja läbipaistvust Euroopa tasandil suurendada, et diskussioonid ei leiaks suletud uste taga nõukogus äh, aset, aga demokraatliku valitud parlamendi ette tuuakse need ka ning seetõttu on mul väga hea meel, et te olete nii avatud ja, ja meie dialoogiks valmis. rääkides poliitikatest Ungaris, on väga selge, et need äh, poliitikad äh, on seotud äh, kuuese õigusalase paketiga, te rääkisite struktuurireformidest, eelarvedistsipliinist, mõlemad on väga olulised selleks, et majanduskasvu tagada ning ma kuulsin rõõmuga, et numbrid ei paista väga halvad hetkel. aga samas on mul konkreetsemaid küsimusi, mida ma tahaksin teie käest samuti küsida Äh, esiteks siis stabiilsuse kasvupakt ei puuduta ainult mitte konkreetseid numbreid, äh, kvantitatiivseid näitajaid, aga ka tegelikult äh, avaliku sektori kulutuste kvaliteeti. ja samas on väga palju kriitikat, et te olete kasutanud pensionifonde, riigistanud neid, suunanud need eelarve alla, selleks, et oma võlakoormust paberil vähendada, mis ei ole jätkusuutlik pikaajaline lahendus. ning see võib negatiivselt mõjutada ka seda, mis teie jaoks on oluline, nimelik, nimelt jätkusuutlik pensionisüsteem tuleviku tarvis. Te mainisite ka sanktsioone, millest rääkis volinik Rein. milliseid meetmeid võtate te täpsemalt järgnevate kuude jooksul selleks, et oma poliitikaid tuua vastavusse sellega, mida me mõtleme kuuese õigusalase paketi ühtse Euroopa lähenemise all. sest oluline on eh, euro muuta taas konkurentsivõimeliseks. Te rääkisite Christine Lagarde'ist ning eh, tema vastutustundlikust ja mõistlikust lahendusest, aga nii palju, kui mina aru sain, siis IMF keeldus tegelikult eh, toetusprogrammist Ungari jaoks kuidas te selle probleemiga tegelete? Äh, kas te peate läbirääkimisi IMF-iga, et nad teie programmi ikkagi toetaksid? mis, ma arvan, on oluline mm, teie sisendit sellele küsimusele vastusena saada. suur tänu! nüüd me jõuame tõepoolest majandusliku dialoogi küsimuste juurde. loodetavasti saame ka vastused esimesele küsimusele, kuidas ma arvan, et meid koheldakse, kas see on õiglane ja ja õige kohtlemine. ajakirjanikud on minu käest seda mitmel korral küsinud. ja ma peaksin ütlema, et kuidas ma tunnen, kui mulle see küsimus esitatakse, on hoopis üks teine teema aga see küsimus, mida me teeme majandusvallas ja mida me peaksime eh, tegema, on see, et me oleme oma taustauuringut teinud ja me oleme samme võtnud. ma arvan, et see küsimus, kuidas meie või mina ennast tunneme konkreetselt, eh, kas meid õiglaselt koheldakse, see ei ole nii väga oluline. me hoiame eelarve puudujäägi alla kolme protsendi. Eh, see on olnud ka vastavuses Euroopa Komisjoni arvutustega. meie eelarvelised ettepanekud Äh, sellel aastal näitavad ette seda, et äh, eelarve defitsiit on kaks koma viis protsenti, komisjoni arvutuste järgi kaks koma kaheksa, aga igatahes on see alla kolme. nii et puudujääki me vähendame, äh, me oleme sellele tugevalt pühendunud ja see on kõige tähtsam. teisest küljest tahtsin ma nimetada mõningaid ainult reforme, meil on tegelikult päris pikk reformide rida, mis mõjutab positiivselt majanduskasvu ning see aitab meid ka kriisist välja. nii et emotsioonid on üks asi, nagu ma ütlesin, ja teine asi on see, et me peame tegema, mis on vajalik ja seda me ka teeme. teine Europluss äh, leping, äh, Ungari sellega ei liitunud, äh, täpselt samamoodi nagu ka rootslased, sellepärast et meil on siin küsitavusi seal on maksude harmoneerimise meetmeid, ühtne konsolideeritud ettevõtete maksubaas näiteks, mis oli meile vastumeelne ja me sellega ei liitunud. teisest küljest, nagu ma ütlesin, mitmeid samme, mis me oleme võtnud, näiteks eelpensionite süsteemi, varase pensionile mineku takistamine ja nii edasi, need on meetmed, mida me oleme võtnud Euro plussi raamistikus ilma pakti endaga liitumata just sellepärast, et see maksuküsimus oli meile vastumeelt ma arvan, et äh, Ungari, aga ka teised Kiie riigid, äh, kui nad tahavad olla Euroopas äh, konkurentsivõimelised, siis maksude suveräänsus ja maksupoliitika suveräänsus on ülioluline. sest kuidas me saame välismaiseid otseinvesteeringuid meelitada oma riiki, me peame looma soodsa maksukeskkonna ja seda me täpselt teemegi. edasi küsimus kuueajase õigusalase paketi kohta. ma arvan, et see on üks suurimaid saavutusi tegelikult äh, Ungari eesistumise ajal, et kuuene õigusalane pakett äh, sai edasi surutud. ja ma arvan, et see seab paika karmimad reeglid eelarvedistsipliini järgimiseks. aga ma tahtsin öelda, et ajastamine on väga oluline. reformide läbiviimiseks on vaja aega. on vaja leida võimalus omale aega osta mõningad riigid, ma ei hakka siin konkreetselt riikide nimesid ütlema, aga äh, Euroopa Keskpank ostab praegu aega juurde selleks, et reforme läbi saaks viia need riigid. me ei ole euroalas äh, paraku ja me peame leidma omad enda lahendused ning kõige olulisemat äh, juhataja katkestab tegemist on ühe komisjoni ruumiga, kus iga sosistamine väga hästi kostab ja sosinat on tõesti palju, nii et ma palun, et omavaheline jutlemine lõpeks sel ajal, kui minister räägib. nii et ilma sosistamiseta siis palun, ütleb äh, härra minister, ajastus on tähtis ja kui te euroalasse ei kuulu, siis on vaja leida mingisugune muu moodus, seda me ka tegime ja ma arvan, et me oleme kasutanud seda aega väga mõistlikul moel selleks, et äh, reforme läbi viia. nüüd, mis puudutab IMF-i, siis me räägime Euroopa Komisjoni IMF-iga läbi, äh, nii nagu enne ma ütlesin, äh, need läbirääkimised ei ole veel alanud ja me neid ootame. Euroopa Komisjon on andnud oma poolt signaali nendeks äh, mureküsimusteks, mida me peame enne lahendama, kui me ametlikud läbirääkimised äh, avame. üks on rikkumismenetlus, mis puudutab äh, Keskpanga seadust. seitsmeteistkümnendal jaanuaril palus Euroopa Komisjon Ungari äh, ametivõimudelt vastata seitsmeteistkümnendaks veebruariks, äh, me tegime seda, ma arvan, et need mm, küsimused leiavad lahendused, nüüd me ootame muidugi komisjoni enda vastust ja pärast seda saame alustada siis ametlikult ka läbirääkimistega. sest ma arvan, et see on kõikide osapoolte huvides, IMF-i, äh, komisjoni ja ka Ungari huvides, et me leiaksime mm, läbirääkimistel võimalikult kiire tempo. aitäh me peame nüüd natuke asju kiirendama. Corin, sa võid esitada veel ühe küsimuse, siis saab sõna Theodor, siis Pervans ja siis veel mõned küsimused. niisiis, palun. Äh, ma tahaksin esitada ühe selgi-, küsimuse selgituse saamiseks Te rääkisite, struktuurireformideks on vaja reforme ning tänu Euroopa Keskpangale saab Eurotsoon aega, aga see mõjutab ju ka, ka teid ja IMF samuti on teid ju aidanud. kas see siis tähendab seda, et te praegu peate läbirääkimise ja te tahate Äh, saada abi äh, IMF-ilt, tahate nende toetusprogrammi, sest niimoodi saaksite ju ka aega võita minister, mina tahtsin öelda, et me oleme juba saavutanud äh, seda, mida me lubasime teha viimase pooleteise aasta jooksul me oleme seda teinud, ajad olid äh, väga tormilised ja praegu on meie peamine sõnum see, et me peame ära ootama tulemused, aga lugu IMF-iga on hoopis teistsugune. möödunud aasta septembrist äh, saadik on Euroopa tasandil valitsenud väga suur ebakindlus, te teate väga hästi, mis on turgudel aset leidnud Äh, ja ne, selle tõttu on äh, ja see, need sündmused on kõik mõjutanud ka Ungari võlakirju. Äh, Ungari on siiamaani suutnud oma võlgadeid turul finantseerida, aga küsimus on võlakirjade tulususes ning ma tahaksin öelda, et viimasel viimase kvartali jooksul on väga oluline just olnud see, et meil Ungaris oleks olemas mingi turvavõrk. Äh, ma ei ütle, et meil oleks seda tingimata vaja, aga me soovime, et meil see võrg, äh, võrk oleks olemas, sest niimoodi saame võlakirjade tulusust vähendada ning meil oleks stabiilsem vahetuskurss. aga ma ei taha siin hakata nimetama konkreetseid riike, aga kui me võrdleme näiteks Ungarit ja mõnda Lõuna-Euroopa riiki, siis miks nende võlakirjade tootlikkus, mis oli varem seitse protsenti, on nüüd kolm protsenti, see on tänu sellele, et sekkunud on Euroopa Keskpank ja teised institutsioonid, aga meil sellist võimalust ei ole see tähendab, et me peame leidma endale mõne teise turvavõrgu, see, millest mina rääkisin, on ka turvavõrk ja see turvavõrk ongi läbirääkimised siis Euroopa Liiduga ja läbirääkimised IMF-iga. aitäh. Theodor järgmisena. aitäh loomulikult on õige, et Ungari on arenenud riik, aga ta ei ole võib-olla nii kõrgelt arenenud nagu Saksamaa, Prantsusmaa või mõni teine Euroopa riik. ja sama võib öelda ka Rumeenia kohta. Rumeenia ei ole võib-olla ka äh, arenenud nii palju nagu mõned teised Euroopa Liidu liikmesriigid ning äh, ma tahaksin teada, kas äh, Rahvusvaheline Valuutafond äh, tõesti mõistab neid erinevusi, mis esinevad sellistes riikides, kas ta tõesti arvestab selliste erinevustega? ma olen vaadanud neid meetmeid, mis äh, Ungari valitsus on kasutusele võtnud või kavatseb kasutusele võtta. ma olen vaadanud neid üsna hoolikalt, samuti olen vaadanud neid meetmeid, mida Rumeenia valitsus on kasutusele võtnud ja ka mõned teised riigid, mis seisavad äh, probleemide ees. Äh, ning riigiüleste ettevõtete maksustamine minu arvates on palju parem meetod kui palkade vähendamine Äh, seda on juhtunud äh, mitmetes riikides, jah, äh, selles küsimuses on erinevaid seisukohti, aga vähemalt sellist lähenemist oleksin mina eelistanud. vaatlejad on kõiki neid meetmeid uurinud ja selles osas alati üksmeelel olnud. Ungari valitsus on öelnud, et et panga juhatuse liikmed peaksid äh, koostama hinnangu. sellist lähenemist on kritiseeritud IMF ja teised on seda kritiseerinud ja ma tahaksin teada, miks äh, miks saab äh, sellist meedet kritiseerida? ilmselt on asi nõndanimetatud sõltumatuse puutumatuses, et Ungari pank ei ole sõltumatu. aga minu arvates ei ole selline süüdistus eriti tõsiseltvõetav Äh, nendes riikides, kus demokraatia on noorem ning kus äh, kontrollisüsteem võib-olla ei ole veel nii kindel nagu paljudes teistes riikides, nendes riikides on veel üks oluline probleem, mis on seotud sissetulekutega, inimeste sissetulekutega äh, ja ma pean siin silmas just järelevalveorganites ja töötavate inimeste sissetulekuid. komisjon on öelnud, et et et äh, valitsus äh, üritab asjadesse sekkuda, et, et äh, puudub sõltumatus. aga mõnikord on nendel riikidel oma konkreetsed eripärad, millega tuleks arvestada. võtame näiteks minu enda kodumaa, näiteks kindlustusturu järelevalveasutus. Nende selle asutuse tippametnike eh, sissetulek on kuskil eh, viis tuhat eurot kuus keskmiselt, samas pressi, eh, riikliku järelevalveasutuse juhi palk on kakskümmend seitse tuhat eurot aas-, kuus ning keskmine palk on viissada eurot kuus niisiis Euroopa Komisjoni seisukoht ja IMF-i seisukoht äh, on selline, et nemad ei taha sekkuda riikide suveräänsusesse, aga minul on üks küsimus, kas Ungari jätkab oma otsuste kaitsmist äh, ka Euroopa Komisjoni ja IMF-i vastu, sest ma leian, et selliste seisukohtade kaitsmine on põhjendatud. aitäh ja Pervanš järgmisena aitäh. Ähm, minister, teie riik on üks esimesi riike, mis on kasu saanud äh, maksete bilansist kahe tuhande kaheksandal aastal ma ei tea, kas te ka sel ajal ametis olite või ei, aga olukord tollal oli selline, et äh, olukord oli sarnane sellele, mis valitseb praegu. Äh, mida te olete vahepeal teinud? mulle on jäänud mulje, et, et olukord vaatamata sellele abivahendile ei ole paranda-, paranenud. Te olete vastu võtnud ligemale viissada, vabandust, kolmsada uut seadust, aga enamik nendest lähevad vastuollu Euroopa õigustega. räägime näiteks kas või Keskpangast. kuidas on jugu, lugu näiteks seadusliku raamistikuga? mida te selles vallas kavatsete teha ja kui me vaatame euroala, siis jah, euroala riikide vahel on äh, teatud sünergia nende riikide vahel, mis jäävad väljapoole eurotsooni, see on õige, ma ei eita seda, aga see staatus, mida te annate oma keskpangale ja need tingimused, mida te üritate ette valmistada äh, selleks, et teist saaks eurotsooni liige Äh, siin te peate asjad viima loogilise lõpplahenduseni. Te kõnelete sellest, äh, kuidas Euroopa Komisjon Ungari valitsusse suhtub. mina ei leia, et asi on äh, siin patuoinaste otsimises. meie soovime, et et me leiaksime sellised lahendused, mida me kõik soovime. jutt, asi ei ole selles, millisest riigist konkreetselt jutt on, me kõik tahame probleeme lahendada. kas te võiksite öelda mulle, kuidas need maksud, mida te olete kehtestanud, on äh, soodustanud majanduskasvu teie riigis? ma räägin kõigist nendest väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, nende võrgustikest Äh, mulle näib, et liiga palju on bürokraatiat, liiga palju on seadusi, te rääkisite siin kolmesajast algatusest, aga mida te näiteks maksude vallas olete teinud, sest üks probleem, millega Ungari seisab silmitsi, on äh, see, et te olete läbi viinud teatud maksureformid. Euroopa pluss pakett, te rääkisite, miks te ei olnud Euroopa pluss paketiga nõus ja minu meelest see oli ainus põhjus, miks te oleksite pidanud sellega nõus olema, nimelt maksude ühtlustamine. niisiis, ja kõik need muud meetmed, mis suurendavad ebavõrdsust tööturul Te oleksite ometigi pidanud õppima sellest, mis äh, minevikus toimus. Äh, Euroopa Pluss pakett oleks olnud teile ju väga hea ning äh, kuidas te kavatsete oma võlga teenindada? Te tegelikult selle maksumääraga, mis te kehtestasite, ju ebavõrdsust suurendate. Te olete Äh, kasu saanud, äh, te räägite, et te olete saanud juba käegakatsutavaid tulemusi, aga on nad ikkagi nii käegakatsutavad, ei ole ju saladus, et äh, me räägime siin ainult sellest, et te olete erapensionifondidest raha ära võtnud. ma ei usu, et neid erapensionifonde igavesi, igavesti jätkub, kust te saaksite raha võtta meil ei ole enam eriti palju aega jäänud ja seega annan veel kahele inimesele võimaluse küsimuse esitada ja minister vastab neile kõigile korraga. Silvi ja siis Ildiko. Silvi kõigepealt. Äh, aitäh, härra minister. aitäh selle eest, et te täna siia tulite mina olen raportöör kuues seaduspaketi osas ning äh, mul on väga hea meel selle üle, et te olete nõus pidama seda majandusteemalist dialoogi meiega. ja mul on üks üsna üldist laadi küsimus. ma ei taha tunduda agressiivne, agressiivne, aga kas teile ei tundu, et Euroopa Liidus on äh, seaduste austamine ja õigusriik üks põhiväärtusi ning äh, õigusriigi põhimõttest saavad kasu mitte ainult kodanikud, vaid ka ettevõtted, kes teavad täpselt, millises õiguslikus raamistikus nad tegelevad. kui räägime keskpankade sõltumatusest, kui me räägime äh, kindlustusettevõtetest, ja kõigist teistest ettevõtetest, mis pidid äh, leppima selle õigusliku keskkonna väga järsu muutusega. kas teile ei tundu, et see muudab teie elu Euroopa Liidus keerulisemaks ja teeb kahju ka Ungari mainele? ja ma ei räägi siin äh, idealistlikust vaatepingist, vaid võtame, aga võtame näiteks investori, kes tahab investeerida Ungarisse. kas ta tõesti usub, et äh, lepingutest peetakse kinni, et institutsioonid nagu keskpank on endiselt sõltumatud? nii et, et kokkuvõttes, kas te ikka olete Euroopa teel, kas te äh, ikka tahate olla Euroopa Liidus äh,? sest kui te tahate, siis on siin teatud piirangud ja te peate nendega arvestama, te peate nendega leppima ja te ei tohi kritiseerida Euroopa Liitu, mis need seadused on kehtestanud ma ei taha öelda, et määrused ja direktiivid on täiuslikud, aga ma ütlen, et mis puudutab majandustegevust, selleks, et majanduskasv jätkuks, kas me ei peaks siiski seadustest paremini kinni pidama? ja Ildiko esitab viimase küsimuse. aitäh. Mm. Äh, tahaksin samuti tervitada ministrit ja tahaksin teda tänada selle väga hea sõnavõtu eest ja tahaksin äh, teid tänada ka selliste mm, suhteliselt pingevabade küsimuste eest. mina olen äh, natuke erapoolik liige siin komisjonis, sest et ma olen Ungari saadik ja minu erakond on Ungaris võimul. nii et, et te peate leppima sellega, et ma olen erapoolik aga minu arvates sõnad ei ole nii olulised kui arvud. mina olen majandusteadlane, ma usun arvudesse ning ma leian, et nii komisjon kui ka teie saate neid arve tõlgendada erapoolikult. ja tahaksin üle korrata mõned olulisemad asjad, mis siin täna on öeldud. kui kahe tuhande neljandal aastal Ungari Euroopa Liiduga liitus, siis Äh, kohe algatati ülemääruse eelarve puudujäägi ähm, menetlus ja siis oli meil eelarve puudujääk kuus kuni üheksa protsenti aastaid. ja seda riigis, kus mitte mingisugust majanduskasvu ei olnud, ühel aastal äh, Ungari SKT isegi vähenes seitsme protsendi võrra. Ungari oli võib-olla üks esimesi riike, mis isegi juba enne äh, kriisi pidi Euroopa Liidult rahalist abi paluma ning äh, kui seda rahalist abi ei oleks antud, siis äh, Ungari oleks lihtsalt pankrotti läinud. loomulikult tollal võimul olnud valitsus ei suutnud olukorda parandada ja Ungaris valitses pidev majanduslangus. pärast seda, kui valitsus vahetus kahe tuhande kümnendal aastal on meil võimul valitsus, mis on olnud eh, väga koostööaldis Euroopa Liiduga ja on väga eh, eh, ambitsioonikalt üritanud riigivõlga vähendada ja samuti oleme üritanud majanduskasvu taaskäivitada. komisjon hindab Ungari valitsuse soovi kõiki neid asju ellu viia me oleme vähendanud defitsiiti, möödunud aastal majandus kasvas üks koma seitse protsenti ning nüüd komisjon ütleb, et äh, asi ei ole mitte meetmetes, mis neile ei meeldi, neile ei meeldi nende meetmete vaim. no mina ei saa siin vaimu teemal sõna võtta. mina saan aru ainult arvudest ja arvud näitavad selgelt, et see suund, milles Ungari majandus liigub, on tegelikult hea ning valitsuse eesmärgid on samuti väga head ja, ja kui teile need arvud meeldivad, siis milles probleem? jah, ma jõuan nüüd ka küsimuseni aga ma tahtsin lihtsalt kasutada võimalust ning äh, äh, natukene asju ka sisse juhatada ning mul on küsimus mitte üksnes ministrile, vaid ka oma kolleegidele siin majandus- ja rahanduskomisjonis. arvud on head ja ometigi Euroopa Komisjon ütleb, et valitsuse majanduspoliitika eh, eh, ei ole terve. on meetmeid Äh, veel kord, äh, lugupeetud äh, esinaine, kui teile meeldivad need arvud, kui teile meeldib see suund, kuhu meie majandus liidub, mida me siis muutma peame? mis teile on vastuvõetamatu, miks mul on tunne, et Ungarit naelutatakse häbiposti? tegemist on majandusliku dialoogiga komisjoni ja Ungari äh, ministri vahel ja te olete lihtsalt raisanud ära neli minutit ja nüüd meil ei ole aega ministrit kuulata. kui teil on küsimus ministrile, siis esitage see küsimuses, aga me peame siin ju ajakavaga ka ikkagi arvestama. ma juba esitasin oma küsimuse ning äh, mul on väga kahju, kui ma teid ärritasin. aitäh jah, meil ikka aega on, jah. Äh, lugupeetud esinaine, kui te soovite, et kord majas on, siis te peate selle majja looma. ei ole ju mingit põhjust, et et külastajad, kes siin lihtsalt ekskursioonil on, tulevad saali ja häirivad ministrit. inimesed peavad äh, kõneajast kinni pidama ja tuleb olla vait, kui inimesed räägivad. jah, selleni ma tahtsin just jõuda, niisiis, härra minister, palun suur aitäh! ma üritan vastata väga lühidalt, ähm, mis puudutab nüüd keskpanga teemalist seadust siis ma ütlen, et Ungari pank on olnud sõltumatu, on sõltumatu ja jääb sõltumatuks. see on peamine sõnum. ja ma ka ütlen, miks, mitte sellepärast, et keegi seda nõuab, vaid sellepärast, et meil on kogemus, et Ungari pank peab olema sõltumatu selleks, et äh, hoida silma peal hindade stabiilsusel. esinaine katkestab, vabandust, ma ütlesin, kui te siin saalis sosistate, siis seda on siin ees kuulda. mina äh, istun ministri kõrval ja ma vaevu kuulen teda ma tean, et äh, hääletus on tulemas. kas saadikud palun, lõp, palun lõpetaksid oma telefonikõned ja muud asjad, muud kõnelused, teil on aega hiljem äh, rääkida ja ma ei jätka istungit enne, kui kõik on vait. aitäh niisiis, üheksakümnendate aastate keskel meil oli Ungaris inflatsioon kakskümmend viis, kakskümmend üheksa protsenti kaks-kolm aastat järjest ja me teame täpselt, kui äh, raske on olukord, kui selline tohutu inflatsioon on. ja seetõttu ma arvan, et kümne miljoni ungarlase huvides on see, et Ungari keskpank on sõltumatu äh, tulevikus, see on sõltumatu ka täna ning Ungari äh, pank täidab väga olulisi ülesandeid selleks, et inflatsiooni kontrollida nüüd, mis puudutab rikkumismenetlust, siis äh, Euroopa Komisjon on tõstatanud kuus küsimust, kaks nendest on veel jäänud lahendada. Äh, siin meil tuleb pidada edasisi läbirääkimisi, üks nendest puudutab äh, nõuet, et pangajuht annab vande Ungari põhiseadusel muide, iga ametnik peab meil sellise vande andma põhiseadusele tuginedes ja niimoodi me, äh, niimoodi vannub ta tegelikult äh, ka kinni pidada Euroopa Liidu seadustest, sellepärast et need seadused on meie põhiseaduses sees. ja samuti on selles vande äh, sõna, et ta tegutseb sõltumatult ja jällegi te lobisete, ütleb esinaine. kas see ometigi lõpeb ükskord? teiseks, seda mainiti juba ka varem, keskpanga juhi töötasu, meil on olemas Äh, seadused kõigi riigiametnike palkade kohta ja ma arvan, et ka pangajuhile need laienevad. Äh, komisjon tõstatas kuus küsimust, neljas küsimuses äh, me oleme aktsepteerinud seda, mida komisjon ütles, üks nendest näiteks on teatud ametkondade liitumise kohta ja me nõustusime seda mitte tegema, sest seaduses räägiti ainult, et või selline ühinemisvõimalus on olemas. nii et, et me oleme näidanud, et me suudame läbirääkimisi pidada äh, väga kiiresti ja me ei taha mitte mingil moel ohtu seada oma keskpanga äh, sõltumatust, sest nagu ma juba ütlesin, kümne miljoni ungarlase huvides on see, et keskpank oleks sõltumatu. nüüd patuoina küsimus Äh, see on täiesti omaette lugu. praeguses poliitilises olukorras me, me tegime seda, mida me pidime tegema ja minu arvates see on kõige oluline, me peame eelarves korra majja saama, me peame äh, vähendama võlakoormat ja seda me teemegi ja muud asjad ei ole olulised. mis puudutab nüüd VKE-sid, siis me oleme selles vallas samuti läbi viinud väga suuri reforme ja meil on olemas tõesti VKE-dele ka toetussüsteem. eile ma teatasin, et Ungaris äh, kasutades siis struktuurifondide toetust ja ka oma rahalisi äh, vahendeid, me oleme kasutusele võtnud uued meetmed VKE-dele, kes toetavad just teadus, tegutsevad teadus-arendustegevuse vallas ja, ja innovatsiooni vallas. nii et, et me peaksime siin hinnangute andmisel tuginema faktidele ja mis puudutab halduskoormuse vähendamist, siis me oleme äh, siin samuti peaaegu poole võrra nende äh, siin Äh, probleeme vähendanud, meil oli selliseid pooladministratiivseid üksusi varem hästi palju, mis kulutasid raha, nüüd me oleme nende arvu poole võrra vähendanud. Äh, nüüd euroalaga liitumine, selle kohta esitati ka küsimus äh, loomulikult aluslepingute järgi Ungari on kohustatud euro kasutusele võtma, aga kõigepealt me peame täitma tingimused. meie defitsiit on enam-vähem sealmaal, et me võime selle kriteeriumi täita, probleemiks on aga meie võlakoormus see on allapoole kaheksakümmend protsenti ning selleks, et me seda võlakoormust veelgi vähendada saaksime, on meil vaja tugevamat majanduskasvu ja selleks ongi reformid olulised, et edendada majanduskasvu ning teiseks peab meil olema eelarve puudujääk allapoole kolme protsenti, aga igatahes me oleme kindlalt otsustanud, et me tahame euroalaga liituda, aga probleem on selles, et kõigepealt me peame täitma kõik kriteeriumid. erapensionifondid. palun kasutage õigeid termineid Eh, Ungari eh, seadustes nimetati seda kohustuslikuks pensionisambaks ja kuidas saab midagi olla era, kui see on ka kohustuslik, siin oli lihtsalt eh, segadus terminitega, tegemist oli süsteemiga, millega liitumine oli kohustuslik ja ning kui teil on sellised pensionifondid, kuidas nad saavad siis turul konkureerida äh, Äh, kui inimesed on kohustatud nendega liituma. Äh, see lihtsalt ei ole loogiline, see ei ole kooskõlas turu loogikaga, aga peamine probleem oli selles, et igal aastal äh, tekkis meil ühe koma kolme, ühe koma viie protsendine auk eelarvesse ning miks Ungari võlg kasvas, siin on üks põhjus nüüd on äh, need pensionifondid siis äh, nii-öelda riigistatud äh, ning meil on olemas lisaks ka veel siis vabatahtlik pensionikindlustus, sellepärast et kui me tahame üle võtta siin turumajanduse süsteemi, siis peab meil olema ka pensionisüsteem vabatahtlik ja mitte kohustuslik. ning veel üks asi arvude ja eelarve kohta. mainiksin siin ainult paari arvu, sellepärast et Äh, see võib-olla annab asjast kõige parema pildi. kahe tuhande teisel aastal meil oli puudujääk üheksa protsenti, kaks tuhat kuus, kui toimusid valimised, oli üheksa koma kolm protsenti defitsiit. kahe tuhande kümnes aasta on esimene aasta, kui meie valitsus suutis Eh, eelarve defitsiiti vähendada. kahe tuhande kümnendal aastal oli see neli koma kaks protsenti ning möödunud aastal alla kolme protsendi ja me loodame, et sellel aastal see jääb samuti alla kolme protsendi, nii et, et see on minu arvates hea viis, kuidas edasi liikuda, aitäh. aitäh, aitäh selle eest, et täna siia meie komisjoni tulite ja ma tõesti vabandan, siin ruumis on väga raske istungeid korraldada, sest et siin on akustika väga veider. aga tahaksin ka tänada saadikuid kannatlus, kannatlikkuse eest selle eest, et nad lobisemise lõpetasid. aitäh, härra minister, veel kord, et te tulite. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on hääletus. niisiis annan teile lihtsalt äh, paar minutit aega, et inimesed saaks hääletusnimekirjad välja võtta ja nõnda edasi. Okay, could everybody take their seats? palun võtke kõik istet. meil on äh, päris äh, palju teha ja halb uudis on see, et te peate ära kuulama nüüd veel juhataja teadaanded, äh, mida me alguses ei olnud aega kuulata. kõigepealt EKONi delegatsioon Singapuri ja Hongkongi Nende kohtumine toimus möödunud nädalal. Eh, mina, härra eh, Stolojan ja proua McCarthy oli kohal. delegatsioon kohtus eh, Singapuri mm, majandus-rahandusministriga, parlamendi spiikri, mm, korralduskomitee ning Singapuri börsi juhatusega, väärtpaberite mm, ametiga ning finantsteenuste komiteega Hongkongis, kohtusime peasekretäriga, kes vastutab äh, rahandusministeeriumis äh, vastava osakonna eest, äh, finantsasjade paneeliga, seadusloomealase paneeliga, Hongkongi börsi esindajatega, väärtpaberiametiga, mm, Hongkongi korralduskomiteega, pankade liidu esindajatega, väärtpaberiameti esindajatega ning Euroopa äriinfoprogrammi esindajatega arutasime äh, finantsseadusandluse küsimusi, selle kõrval oli väga kuumaks teemaks ka eurokriis, euroala kriis, majanduskasvu küsimused, tegelesime ka muude küsimustega, näiteks äh, börsivälised äh, tuletisväärtpaberid, turgude kuritarvitamised, finantstehingu maksu küsimused ja loomulikult kapitalinõuete direktiivi küsimused. ning ähm, riigi võlakirjade ja eurokriisi küsimustega ning eh, saime eh, päris palju häid mõtteid, mida rakendada ka oma seadusandluses. Eh, viitan kahe tuhande kümnenda aasta komisjoni kohtumiste uuendatud kalendrile. täiskogu hääletuse järel, järel tehti muudatusi eelarvesse ja seetõttu meil ei ole enam võimalust pidada koosolekuid teisipäevadel ja kolmapäevadel, nii nagu praegu, vaid tuleb äh, hakata koosolekuid pidama ka äh, ütleme, esmaspäeval ja teisipäeval ja siis kolmapäeval või neljapäeval, seega pidime oma koosolekute kalendri ümber tegema. ning võttes arvesse meie suurt töökoormust siin komisjonis, otsustasid koordinaatorid äh, ennetava meetmena anda administratsioonile teada, et viieteistkümnendal, kahekümne kolmandal neljakümne kolmandal nädalal, nagu teile on juba öeldud, eh, ilmselt on meil vaja veel täiendavaid koosolekuid. Eh, täiendavat infot eh, saate muidugi komisjoni koduleheküljelt, koordinaatorite kaudu, seega info pannakse üles ehm, kodulehele, INTA veebilehekülje kaudu nii et ähm, kogu vajaliku info saate sealt kätte. ning äh, seal leiate ka raportööride nimed, variraportööride nimed, ähm, muudatusettepanekute esitamise tähtajad äh, ja nii edasi ja nii edasi nii et kõik see info on avalikult veebileheküljel kättesaadav nii et äh, ei ole enam äh, nii palju vaja pöörduda näiteks raportööride, variraportööride, sekretäriaadi poole, kogu info on tehtud eh, veebilehel kättesaadavaks. ja, ja mm, pärastlõunane osa algab meil pool neli, mitte kell kolm, seda tahtsin teile öelda, ning al-, alutame siis äh, finantstehingu maksu, alustame seda koosoleku osa finantstehingu maksusüsteemiga aga nüüd me peaksime kontrollima oma hääletuskaarte, palun äh, teeme kontrollhääletuse ja, ja kui on äh, näha, et midagi on valesti, siis ma loodan, et me suudame vead parandada, enne kui me päris hääletuse juurde jõuame. kontrollhääletus on avatud, vajutage siis nuppu, nii nagu soovite. jah, nuppu liiga palju on meie seas rahvaparteilasi, kaks, kaks liigset, nüüd on üks üle, nüüd on okei okay nelikümmend neli kaarti on sees, aga nelikümmend kolm nuppu on vajutatud. kas keegi ei vajutanud nupule või on meil tegemist rikkis äh, hääletusmasinaga? nelikümmend neli, nelikümmend neli, nüüd on kõik õige, nüüd kõik seadmed töötavad, väga hea, palju tänu. selle tulemusega oleme rahul. tegemist on nüüd Astrid Lullingi arvamuse eelnõuga, mis puudutab eh, energiatoodete ja elektrienergia maksustamist, kompromiss ka üks hetk, üks hetk, kõigepealt meil on eh, tagasilükkamise ettepanek. kui see läheb läbi, siis eh, on asjaga ühel pool. töö tehtud. ahvatlus on suur. kes on poolt? kes on vastu? kahjuks lükkasite selle ettepaneku tagasi. nüüd kompromiss ka. kas see on kõik ühes osas ja kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? ja nüüd liigume edasi sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist. ei, seda me ei hääleta. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tran kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud. tundub, et ta on vastu võetud, aga kontrollime üle, et olla kindel. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tegelikult tagasi lükatud, väga hea, et kontrollisime üle kakskümmend poolt, kakskümmend neli vastu. sada viisteist ei hääleta, seitse ITRE poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ENVI kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist ei hääleta, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud ta-, mm, napilt eh, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, seega on see vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sest erapooletud oli nii palju ja asi ei ole selge. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud kakskümmend kolm poolt. osad ei näidanud käega märku, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist NV poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada 100 kontrollime üle. ja väga raske on tegelikult näha ja aru saada. kontrollime. kas kõik on hääletanud? vastu võetud kakskümmend kolm, kakskümmend ühe vastu. nii, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks ei hääleta sada kakskümmend kolm ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. neli inimest peaks veel hääletama, kas te olete jõudnud hääletada? aitäh, kakskümmend üks, kakskümmend üks tagasi lükatud, jääb ära. sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et peame selle ka üle kontrollima, sest äh, hääletustulemus ei ole selge kakskümmend üks, kakskümmend üks jällegi langeb ära kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Astrid, jah, palun. proua esimees. tahaksin rääkida kompromiss L-ist. nagu te teate, olin mina selle poolt, et proportsionaalsus välja jätta, aga kakskümmend kolm kuni kakskümmend üks, sellega äh, jäeti kõrvale. ja siis on meil nüüd kompromiss L, äh, mis võtab arvesse saja kahekümne kaheksa proportsionaalsuse osas ja sellest on nüüd äh, saanud kakskümmend kakskümmend viis. ma hääletan, et ma sooviks, et hääletaksime selle uue kompromissi vastu ja hääletaksite saja kahekümne kaheksa ja saja kahekümne kahekümne üheksa poolt, mis sätestab uue kuupäeva. hääletamine on nüüd alanud, kuulsite, mida raportöör ütles. neli inimest peab veel hääletama, üks veel peab hääletama. hääletamine on lõppenud, hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud kakskümmend neli kahekümnele. ja nüüd sada kolmkümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. sada kolmkümmend, sada kolmkümmend. kas kõik on hääletanud, aitäh. tagasi lükatud kümme poolt, kakskümmend kaks vastu nüüd sada kolmkümmend üks, kes on poolt? see langeb ära. aga see ei võetud ju vastu, vabandust. jah, see jääb ära. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Envi üheksateist poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? vastu võetud on tulemus sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, sada kolmkümmend neli. kui te kõik alati ühtemoodi hääletaksite, oleks palju kergem. nii et see on tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, ITRE kaksteist poolt. see on sama, siis on tagasi lükatud sada kolmkümmend viis poolt, sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss M, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. kompromiss N. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud ITRE viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend, kas need on kõik seesama? ei, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend sama, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, minu meelest tagasi lükatud, aga kontrollime. aitäh, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, ITRE seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime, kui soovite, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm ei hääleta, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi, äh, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Tran neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli. kas te tahate kontrollida sada seitsmekümne kolmandat, kui nii, siis palun. veel üks peab hääletama. lõpp, hääletamine on lõppenud kakskümmend viis vastu, kaheksateist poolt oli tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss R poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, vabandust, jah, oma uuelt positsioonilt ta mind ei mõjuta. kompromiss S, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. S oli see kompromiss S. Jean-Paul minu meelest hääletas täpselt nii. ITRE kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. minu arvates tagasi lükatud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud, veel üks, hääletamine on lõppenud, vastu võetud tegelikult kakskümmend kolm, kaks, kahekümne ühe vastu. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kaheksakümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud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 Agri kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri üheksa poolt, vastu, erapooletud, võib-olla vastu võetud, kontrollime üle, Agri üheksa. veel kaks peavad hääletama kui soovite hääletada, siis vajutage nuppu, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt ja kuusteist vastu. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liiga hilja natukene, Rahvapartei hääletab sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud budget viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle sada üheksakümmend üheksa. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa oli vastu, viisteist poolt, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd ITRA kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viis, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, oi, vabandan, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kakskümmend kaks. kas kõik on hääletanud, kaks peab veel hääletama. nüüd on hästi, hääletamine lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm üheksateistkümne vastu, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kui soovite. peaks kontrollima kontrollime raportööri muudatusettepaneku number neli, kas kõik on hääletanud, tagasi lükatud, ähm, kakskümmend neli oli vastu, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa ei hääleta, Tran kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas te tahate kontrollida number ühte, budget ühte, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud ikkagi? kohe päris tagasi lükatud. äkki keegi enne ikka näitas valesti. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt. kontrollime, mida me kontrollime? kolmkümmend kaks, kolmekümmend, jaa, kontrollime, kui vaja. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kuusteist vastu alati on pigem parem kontrollida, kui eksida kolmkümmend neli poolt, vastu, näidake käega märku. kolmkümmend neli, kontrollime kolmekümmend nelja. kas kõik on hääletanud, vastu võetud kakskümmend üks kahekümnele. tihe rebimine, Agri üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend. ma, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei toetasid kuut, olite vastu? siis kontrollime number kuut, kontrollime. võib-olla on midagi muutunud, ei, see on tagasi lükatud ühe häälega, kakskümmend üks kahekümne kahe vastu nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud. seda peame kontrollima muudatusettepanek seitse ja nelikümmend kolm, need on ju üks ja sama, eks ole. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud? nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli. rahvapartei, kuidas teie hääletate? hääletame uuesti number nelikümmend nelja, nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kuus poolt, vastu, erapooletud, tihe rebimine, kontrollime üle, number kuus. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud, ITRE üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, nelikümmend üheksa tagasi lükatud, viiskümmend poolt vastu. kontrollime number viiskümmend. kakskümmend kaks, kakskümmend kaks ehk langeb ära. Envi seitse. Jean-Paul, palun. Mm, austatud esimees Rahvapartei puhul võib juhtuda nii, et meil ei ole kas piisavalt Rahvapartei liikmeid või, või see, kes oleks pidanud äh, hääletama, ei hääletanud. meil oli nelikümmend neli kaarti, mis oli äh, kasutuses ja nelikümmend neli häält ka anti. aitäh, proua esimees, ma vabandan, et ma siin äh, segasin teid. tundub, et siin on natukene liinitrikkes ei, ma siit näen täpselt, eh, kui palju kaarte on sees ja kui palju inimesi on hääletanud ja ma püüan alati ära oodata, eh, et kõik jõuavad hääletada ja annan alati teada, kui mõni ei ole veel hääletanud. kus me nüüd oleme? üks hetk. mis seal siis nüüd langes hetkel? viiskümmend langes ära. ja nüüd me oleme NV seitse juures kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud kontrollime kompromissi D, kuna tegemist on kompromissiga, ta ei pruugi olla ühel meelel kõik, kas kõik on hääletanud, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks ehk langeb ära. nii et see on nüüd teine kakskümmend kaks. nüüd tuleb meil hääletada viiskümmend seitset, viiskümmend seitse, kes on poolt? viiskümmend seitse, kuna kompromiss langes ära ja nüüd on meil siis muudatusettepanek viiskümmend seitse, härra Langelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu kuuskümmend kaks on järgmine, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, ei, seda me ei hääleta, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime, number seitsekümmend kolm kas kõik on hääletanud? kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu. seega vastu võetud, kahju küll. Tran kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss H, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kuna tegemist on kompromissiga. üks peab veel hääletama. nüüd on kõik hääletanud, vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne ühe vastu. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle, kui soovite kontrollime kaheksakümmend kaheksa. kolm inimest peavad veel hääletama. kui soovite hääletada, siis hääletage nüüd, hääletamine lõppenud, kolm on, üks peab veel hääletama, aitäh, kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Agri kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt. kas midagi jäi jälle vahele? kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, Agri kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis siis nüüd jälle? kontrollime. üheksakümmend viis. väga hea, kui Astrid on siin kaasatud. kolm, kaks, üks peab veel hääletama. hääletamine lõppenud, keegi jättis nuppu vajutamata, aitäh, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks. tänu sellele viimasele nupuvajutajale. nüüd langes ära Agri neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss J, poolt. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss J, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. enne kui me läheme lõpphääletuse juurde, kas võiks kontrollida üle, et meil midagi kahe silma vahele jäänud, et kompromisside pärast kuskil midagi. mul on natukene selline paha tunne, et äkki midagi jäi vahele, aga kui mitte, siis hääletame kogu teksti muudetud kujul. hääletamine on alanud. hääletame nüüd teksti muudetud kujul. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt kuus vastu ja kuusteist erapooletut. ja nüüd äh, seadusandliku resolutsiooni hääletus, hääletamine on alanud. üks peab veel hääletama, kindlasti peab üks veel hääletama. hääletamine lõppenud, keegi jättis hääletamata, aitäh. kakskümmend kaks poolt kuus vastu ja kuusteist erapooletut jälle. palju tänu teile oh,! Right. And congratulations to Astrid. ja tunnustus sulle, Astrid. And now it's <laughs> cleanery's problem. SEP, somebody else's problem. <laughs> Thank you. Uh, uh, yeah. One less. okay, let's travel. Let's... edasi. vaikust palun. edasi David Kaasa raport, mis puudutab aktsiisialast halduskoostööd. ja hakkame pihta, muudatusettepanek poolt viisteist tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud,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 jah, nelikümmend kaks poolt. niisiis eh, tundub, eh, et eh, inimesed on oma, oma meelt muutnud siin või siis ma rääkisin liiga kiiresti. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu,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 erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, siin on suuline muudatusettepanek, kes on poolt,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 nelikümmend kolm poolt. edasi õigusloomeline resolutsioon, hääletame selle üle, hääletamine on alanud. kuus inimest hääletamata. ikka kuus puudu, keegi ei ole nuppu vajutanud kolmkümmend kaheksa on hääletanud, sulgen hääletuse muudatus kolmkümmend üheksa, hääletamine on lõppenud, kolmkümmend kaheksa on poolt ja üks on erapooletu. keegi ei ole vastu, nii et õnnitlused siin raportöörile. And we now move on. ja nüüd läheme edasi Passes-, äh, Helena Passesko arvamuse juurde. ma arvan, et Liin tahab selgitada kõigepealt sotsialistide reeglist ei, ma tahtsin lihtsalt leida äh,, tänada raportööri hea tehtud töö eest, äh, eriti sellel puhul, et ta on võtnud arvesse ka minu muudatusettepanekuid, tahaksin kolleegidele teatada, et kakskümmend me oleme erapooletud äh, oma fraktsiooniga, sellepärast et äh, õiguskomisjoniga konsultatsioonil me jõudsime arusaamisele, et me peame endiselt analüüsima seda, milline on tähtaeg ma ise arvan, et äh, viivitus äh, või viivitamata tähendab koheselt, aga ma ei taha siin kindlasti mingisuguseid tähtaja kuupäevi äh, või päevi kokku panna. et kindlasti jääme erapooletuks praegu, kuni me uurime täpselt, millised tulemid sellel muudatusettepanekul on. aga sellegipoolest tahaksin raportööri tänada suurepärase muudatusettepanekute arvestamise eest, aitäh! suur tänu, hakkame siis hääletamisega peale. muudatusettepanek kaks, poolt no,. Okay, let's take two. hästi, võtame kaks kuni neliteist plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. plokina siis läheme kolmkümmend kaks juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi plokis viisteist kuni üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. edasi kolmkümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. see on ka vastu võetud. Äh, kompromiss A edasi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ei, siin on keelelised muudatusettepanekud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas saame need põhjenduspunktid võtta plokina? jah siis põhjenduspunktid poolt, vastu, erapooletud ja kõik vastu võetud. elektrooniline hääletus lõppteksti üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletage edasi. ärge võtke oma kaarte välja, ütleb proua esimees. jätkame. pane nüüd hääletuse kinni, enne kui inimesed ära kaovad täielikult. kolmkümmend neli poolt, keegi vastu ei ole suur tänu kõigile!